head kolleegid, me oleme nüüd äh, ühiskoosoleku vormis äh, edasi jätkamas koos eelarve kontrollikomisjoniga ja eelarvekomisjoniga väga olulisel äh, teemal, sest see puudutab finantsmääruse lihtsustamist, meie ühiskoosolek leiab aset selleks, et jätkata komisjoni ettepaneku läbivaatamist, selle, mille me saime eelmise aasta novembris, ja mis puudutab äh, finantsmäärust, mida rakendatakse eelarvele ja meie koosolek on jaotatud kaheks osaks, kõigepealt äh, selle ettepaneku tutvustamine äh, kahelt kaasraportöörilt Inge Gräsle ja Richard Ashford ja seejärel toimub meil arvamuste vahetus koos komisjoniga ja kontrollikoja esindajatega. ja ütleme, et siis umbes äh, viisteist null null algab meil seminar, kus me kuulame ära kontrollikoja üldised tähelepanekud ja seejärel on meil mitmed sõnavõtjad äh, erinevate taustadega äh, Äh, ametitest, äh, vabaühendustest ja kes võtavad sõna konkreetsetel teemadel. ja tuletaksin teile meelde, mis puudutab menetlust, siis äh, lõppraporti vastuvõtmine on ette nähtud kümnendal mail. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues aprill kaksteist null null. mõlemad komisjonid on juba esialgselt selle ettepaneku läbi vaadanud ja oma arvamuse kujundanud, sealhulgas viis aspekti, mis puudutavad artiklit viiskümmend neli konkreetseid äh, ettepanekuid, mille osas on kokku lepitud esimeste konverentsiga, äh, mis puudutab erinevaid äh, komisjone ja tuletaksime meelde, et variraportöör fraktsiooni eh, eelarve kontrolli komisjonist on sotsiaaldemokraatide esindaja Vladimir Manka ja Ignes Ajala-Sander Petri Sarvamaa Rahvaparteist, ALDE-st, eh, kolleeg Ali Rohelistest, Indrek Tarand ja Bart Staes, kuue poolt eh, kolleeg Nerjada ja FTD-st, Marko Valli. ja alustuseks teeksin ettepaneku, et me kuulame ära meie kaks kaasraportööri, äh, äh, lugupeetud esimees äh, kaasraportöör, palun, teil on sõna. suur tänu ja ma tahaksin tervitada siin ka eelarve kontrolli komisjoni liikmeid ja tuletaksin meelde, et mina olen siis raportööriks olnud juba mitu aastat meie komisjoni poolt ja olen selle teemaga üsna hästi kursis. ma tahaksin tänada kõigepealt variraportööre tehtud koostöö eest ja ütleksin, et me pidime tõesti olema kõik väga tublid ja peame tublid olema ka edaspidi, sellepärast et komisjon on esitanud väga palju muudatusettepanekuid, me oleme vaadanud selle dokumendi läbi väga põhjalikult äh, ja ei ole selgitatud, et miks, äh, komisjon on selgitatud, miks nad neid muudatusi on teinud. ja seega oli väga raske tegelikult ja töömahukas välja selgitada, miks on nüüd vana tekstiga võrreldes ähm, muudetud seda uut teksti, miks osad asjad on jäetud välja. ja lisaks sellele oli komisjonis koos mitu paneeli äh, vigade osas ja ebareeglipärasuste osas. meie oma raportis selle süsteemi lükkasime tagasi vastavalt Kontrollikoja soovitustele, kes ütlesid, et nendel paneelidel on erinevad ülesanded ja et institutsioonide sõltumatusest ja pädevustest tuleb kinni pidada ja seega me lükkasime selle ettepaneku tagasi, see on punkt number üks. kakssada muudatusettepanekut on esitatud, väga paljud nendest on ähm, tehnilist laadi, enamus nendest, mõned äh, definitsioonid oleme uuesti koostanud ja ka kulukohustuste osas äh, oleme teinud teatud tehnilisi muudatusi ning lükkasime tagasi ka kõik selle, mis puudutas eelarvekomisjoni pädevust, kus komisjon ja teised institutsioonid andsid endale pädevusi, mis enne olid äh, eelarvekomisjoni pädevuses ja need me võtsime nüüd tagasi selleks, et eelarvekomisjonile jääksid tema senised pädevused alles. me oleme sellest rääkinud väga palju ka sekretäriaadiga ja variraportööridega ma ei usu, et meil oleks õigus parlamendilt võtta ära õiguseid, sest meie oleme ainult ju üks mandaat, pärast meid tuleb teisi mandaate ja seega meie leiame, et parlamendi õiguste seisukohast äh, vaadates äh, me ei tohi loobuda nendest õigustest, sest et kolleegid kasutavad neid õiguseid. Äh, ei tohi nendest loobuda lihtsalt sellepärast, et see võiks teha elu nagu natukene lihtsamaks ikka ja jälle te tekib selle lihtsustamisega see küsimus, et kelle jaoks asju tehakse lihtsamaks ja see, mis esi, esialgsel pilgul võib tunduda lihtsustamine parlamendi jaoks, ei pruugi seda tegelikult olla. ja seega me nende muudatustega ei olnud nõus. ei olnud nõus me ka sellega, et terve rida asju on võetud välja praegusest eelarvemenetlusest ja eh, delegeeritud õigusaktide osas samuti me ei olnud muudatustega nõus. väga paljud asjad on jäänud välja ettepanekust, kuigi mulle tundub, et need oleksid väga olulised eelarve täitmise jaoks, nad on tähtsad ja mida konkreetsemad on suunised, seda, seda vähem programmi juhid on sellega seotud, ma ei saa aru, miks on need jäetud välja ilma selgitamata, et mis sellest nüüd saab. ja me üritasime komisjoni üsna üldise sõnastuse natukene täpsemaks muuta ja loodame, et äh, me sellega aitame siis äh, ka programmi haldajat elu teha natuke lihtsamaks. ja nüüd kohustused, äh, uus asi on korporatiivsponsorlus ja siis teenuse tasandi kokkulepped, peadirektorid, direktoraadid saavad ise otsustada, et nad annavad kellelegi teisele osa oma töökoormast üle. me üritasime seda äh, praegu seostada rohkem teiste ettepanekutega, me oleme täpsustanud äh, uusi rahastamisvorme, vorme ja äh, finantsraamistiku partnerluste osas täp-, tegime ka täpsustusi siis äh, oleme keskendunud äh, sellele, et tulemuste põhisus saaks äh, toestust nii eelarve täitmise kui ka hindamise juures. Teil on ilmselt meeles, et komisjoni asepresident Georgieva omal ajal ütles, et eelarve menetlus on ette nähtud tulemuste põhisuse toestamiseks, aga tegelikult komisjoni oma ette, komisjon oma ettepanekus ainult kahes para-, lõikes sellele viitas. ja, ja tegelikult rakenduspooles jäi see üsna nõrgaks ja seega meie oleme seda poolt üritanud öö, äh, tugevdada siis olid variraportööride vahel väga palju arutelusid usaldusfondide osas, mis komisjon tahtis sisse tuua ja lubada ka Euroopa Liidu tasandil. ja me oleme seda piiranud oleme nad toonud tugeva parlamendi kontrolli alla, me oleme võtnud endale tagasi oma võima- võ,, pädevuse ja ütleme, et usaldusfondide puhul tuleb küsida meie nõusolekut. ma tuletan meelde, härra esimees, et äh, usaldusfondid on need eelarve satelliidid ja tegelikult praegu meil ei ole mitte mingisugust öö, ähm, mõju nende üle lisaks sellele oleme võtnud arvesse üsna palju Kontrollikoja seisukohti, mille nad oma arvamuses on esitanud ja nad ise ka täna räägivad nendest äh, tänase kuulamise teisel poolel ja ka auditikomisjoni äh, osas äh, võtnud nende seisukohad arvesse. toetame ühtse auditi põhimõtet, eriti selles osas, mis puudutab neid finantsvahendeid, mis võtavad kõige suurema osa eelarvest meie jaoks ei ole oluline, kuhu vahendeid jagatakse kui viiskümmend protsenti on grantidest ja kümme protsenti finantsvahenditest, siis viiskümmend protsenti grante kehtestab selle lihtsalt grandi reeglid ja ma arvan, et see on täitsa õige valik. ma olen valmis järele andma selles osas, et me ei tea nende muudatusettepanekute mõju, täpsemalt selleks on meil äh, aga kolmepoolsed läbirääkimised tulemas ja komisjoni ettepaneku mõjud ei ole ka tegelikult äh, teada olnud ja selles mõttes äh, ei ole nemad meist paremas positsioonis. me toetame seda, et äh, nii palju võimalikku vahendeid oleks otsese kontrolli all, parlamendi ja nõukogu kontrolli all. me võtsime ära võimaluse struktuurifondi vahendeid EFSisse paigutada selle võimaluse võtsime ära või välja pärast variraportööridega rääkimist, sest meie meelest on struktuurifondidel teine ülesanne kui EFSil. ja lisaks sellele kehtib sellele osale, nagu ka struktuurifondide määruse puhul omad reeglid. nüüd äh, toetasime ka äh, riskkontrolli põhimõtet aga äh, lepingu pooled peaksid selle hindamisprotsessi ise läbi viima. võtsime välja veel ühe lause, mille tagajärgedest, äh, järgede osas me ei olnud äh, väga kindlad. nimelt komisjon ütleb, et nemad oma lepingu tingimusi hakkavad harmoneerima teiste pooltega. sellise asja äh, ka nõus olemiseks peame me teadma, mida see tähendab, mida see tähendab info edastamise kohta parlamendile, mida see tähendab komisjoni ja info edastamise kohustuse jaoks. nii et seega me oleme selle võtnud välja, sest see oli väga problemaatiline. nii et seega oleks olnud komisjoni ettepanek olla natukene täpsem. siis me teeme sisse uue tingimuse. Euroopa peaks võitlema riiulifirmade vastu see oli üks ettepanek, mille tegi üks äh, Saksa notarite koda. ma olen selle ettepaneku väga, eest väga tänulik. Äh, näiteks mestimisprojektide puhul on nad viidanud äh, sellistele probleemidele ja et jällegi peaks siin otsustama siis need reeglid, see finantsvahend, mis on enamuses. tõime selle mittetulunduspõhimõtte uuesti sisse, aga oleme valmis selles osas natukene järele andma, arvestama siis äh, vahendite mahuga ja ettevõtte suurusega. täna ma kohtusin äh, sotsiaalvabaühendustega ja selles osas ma arvan, me võiksime jätkutöös natukene rohkem ära teha ja siis on veel mõned punktid, mis eelarve kontrolli komisjon nii huvitavad. nimelt äh, siis äh, täitmise kinnitamine, aga ma tahaksin kolleeg Ashworthi tänada, siin äh, selles asjas on olnud tõesti väga palju olnud vaja tööd teha, äh, kaigast vedada nõukoguga ja ma arvan, et seda tuleb veel teha ka tulevikus nõukoguga kolmepoolsetel läbirääkimistel tu-, ilmselt äh, läheb see asi edasi ja ma loodan, et meil õnnestub hea tulemus saavutada kui küsite nüüd äh, minu käest, et kui hea raporti eelnõu on, mul oleks meeldinud, et me oleksime vähem muutnud, et me ainult äh, äh, lihtsustamisele saanud keskenduda, mida inimestel on hädasti vaja, et meil oleks võimalik see asi ühe kaane alla saada. mul on väga kahju, et see meil osaliselt ei õnnestunud, me oleme väga palju aega investeerinud kogu sellesse projekti ja ma ei ole väga veendunud veel selles et kogu see aeg oli ka seda kulutamist väärt. nii palju minu poolt, härra esimees, aga ma paluksin äh, ka eelarve kontrolli komisjoni raportöörile sõna anda. suur tänu, proua Kressle, suur tänu äh, oma teadmiste jagamise eest, et te olete mõnes mõttes äh, Euroopa finantseeskirjade mälu ja teie seisukohavõtt öö, äh, tahaks nagu komisjonil kogu selle asja tagasi saata. mis äh, arvate teie sellest, härra Ashworth uh,? suur tänu, minu tänud kaasraportöörile. mitte ainult sellepärast, et ta juba mul kõik sõnad suust võttis, aga kui nüüd üldiselt öelda, siis põhimõtteliselt me tervitame äh, seda suunda ettepanekute osas, mis komisjon on teinud. nii nagu kolleeg ka ütles, siis kui need muudatused oleks bürokraatliku koorma vähendamiseks, selleks, et veamäära, määra vähendada ja eriti, kui see aitaks juurdepääsu suurendada toetuse saajatele, nii nagu kolleeg ütles, siis oleks see väga teretulnud neljas-viies valdkonnas äh, tekkis mul eriti sügav huvi ja ma tahtsin neid kommenteerida. esiteks, mis puudutab mõjuhinnangut. meil on väga kahju, et ei ole piisavat äh, mõjuhindamise sätet äh, selles aspektis ja see on rahvus-, institutsioonide vahelise leppe vastane ja me oleme seda oma raportis ka kajastanud kolleeg rääkis õigustatult ka äh, sellest projektist, mis oli justkui äh, äh, katse meie eelarvevolinikule, see skulptuur, aga ma arvan, et inimesed peavad mõistma, et kui detaile hakata vaatama, siis on siin konflikt, mis puudub tulemuslikule põhi, tulemustele põhinevat eelarvestamist ehk siis ühest küljest tahetakse neid äh, säilitada, neid indikaatoreid, ja teisest küljest aga äh, lihtsustada justkui seda olukorda ja selles osas on meil väga palju märkusi ja omalt poolt äh, tahaksin seda just rõhutada ja see on kindlasti väga huvitav ka audiitoritele, et millised olid need tulemusindikaatorid ja kuidas te neid võrdlesite omavahel. ja selle kohta on meil mitmeid mõtteid see, mis puudutab äh, äh, mittekasumlikkuse põhimõtet, siis me ei tahtnud, et lihtsustamine oleks midagi, mis seaks ohtu eelarve põhimõtteid. me rääkisime sellest eriti just kolleegide ja variraportööridega ja me ei ole öö, äh, veendunud komisjoni ettepanekus selles osas ja seega oleme sisse toonud äh, mitmeid punkte selle kohta ja jätkame sellel teel, see kindlasti nõuab pikemat arutelu. samuti, mis puudutab siseauditi menetlust, me oleme kontrollikoja nõuannele siin rõhunud ja jäi mulje, et äh, need üksused, mis seda vajavad, vajavad ka konkreetseid äh, menetlus selle kohta, kuidas eh, ja kes neid esindab ja milline on järeltegevus. ja lõpetuseks, eh, mis puudutas aruandlust, eh, siis jällegi meil on olnud mitmeid arutelusid Kontrollikojaga sellel teemal ja mulle eh, on aastaid teinud muret see, et me tahtsime, et auditeerimine ei oleks lihtsalt mingi vastavuse tunnistamine, vaid midagi, mis annaks rohkem eh, juhiseid ja rohkem informatiivset tagasisidet, eh, eriti just parlamendi liikmetele me tegime ettepaneku, et Kontrollikoja ta peaks ühtse konsolideeritud raporti tegema ja lisaks ka haldus olukord ja see, mis puudutab kulusid, me tahame, et meil oleks äh, prognoos äh, kulude kohta ja seoses ebareeglipäraste kuludega ja me tahaksime kogu auditi protsessi kohta rohkem infot. väga palju tööd selles osas juba tehakse, tegemist on väga mahuka dokumendiga, arvestades ajapiiranguid, mis minu kolleegi arvates on väga piiratud, siis äh, oli meie tegevus piiratum, kui me oleksime tahtnud, aga igal juhul on mul hea meel selle äh, võimaluse üle siin täna arutada seda teemat, aitäh! suur tänu, härra Ashford! meie kaasraportöörid andsid meile lühiülevaate oma arvamuse selle äh, lihtsustamise ettepaneku kohta ja nüüd annaksingi ma sõna variraportööridele. kõigepealt härra Sarvamaa Rahvapartei nimel. suur tänu, esimees kõigepealt sooviksin ma siiralt tänada mõlemaid raportööre ja komisjoni põhjaliku töö eest. eelarve, nagu me teame, ja kuidas eelarvet kasutatakse, täidab olulist rolli selleks, et kujundada Euroopa Liidu tulevikku. ja selles osas võiksin pikalt jätkata ja, ja laia pildi maalida, aga läheme nüüd asjade sisu juurde rahvapartei äh, töö äh, ja selle seostamine raportööride nägemusega, selles seoses tahaksin öelda järgmist. prioriteedid, nagu meie näeme, siis e-, esimeseks eesmärgiks on lihtsustada, nagu öeldud, ja ma tahaksin siin eriti rõhutada, et lihtsustada toetuse saajate elu, see on kõige olulisem minu arvates teiseks, me oleme kõik nõus, et auditite osas, nii nagu Kontrollikoda räägib, et meil ja raportöörid on ühel meelel, et äh, võib-olla on meil vaja selles osas äh, liikuda edasi äh, ühe, ühise nägemuse suunas. aga nüüd tahaksin minna detailide juurde kolmandaks, tulemuspõhine eelarvestamine. ma tean, et see on väga keeruline võrrand. kui me kõik oleme nõus, ma ei tea, kas me kõik täpselt samal määral nõus oleme, aga kui me põhimõtteliselt oleme nõus, et me tahame, et meil oleks rohkem tulemuspõhise suunitlust eelarve kasutamisel, siis äh, esitaksin väljakutse sellele, mida ütles härra Ashford. võib-olla olen ma liiga optimistlik aga kui me tõesti tahame selles osas tõsist tööd teha ja tõesti tahame nii lihtsustamist ja enam tulemustele keskendumist samal ajal, siis loogiliselt võttes on meil vaja võrdselt äh, vähendada äh, kulude tingimuslikkust erinevatel tasandil ja see on see, kus see olukord äh, muutub väga huvitavaks. ja lisaksin omalt poolt, et ma mõistan ja tunnen muret ette äh, ka selles osas, et kui me lähtume komisjoni ettepanekust ja kustutame finantsmäärusest suure hulga sisu, siis see kokkuvõttes olukorda ei lihtsustaks, vaid tekitaks uusi probleeme. aga kui me kestutame äh, sellele, et äh, kulude tingimuslikkuse vähendamiseks, ja võib-olla midagi välja võtta, aga samavõrra ka midagi äh, näiteks, äh, mis on tulemustele keskendunum, äh, sisse tuua, võib-olla oleks tulemus parem. selline on minu kaalutlus ja ma tean, et olukord on väga keeruline ja meil on siin vaja nagu Einsteinina käituda, samal ajal tahaksin lühidalt äh, küsida kaks küsimust äh, komisjonilt ja kontrollikojalt. kontrollikoda vist ei ole siin või? siiski. esindajad äh, lehvitavad. miks tulemuste kirjeldust ei ole mõistena välja toodud? kontrollikoda oma arvamuses ütleb, kas selleks on mõiste ettepanek olemas esiteks ja teiseks, miks komisjon ei ole riskipõhist lähenemist kasutanud, see puudutab ka seda, mis ma ütlesin, et kuidas seda olukorda kaaluda, et midagi ära võtta, aga ja siis midagi tulemustele keskendunumalt äh, lisada, suur tänu. ja see oli nüüd tõeline kokakunst siin. nüüd saab sõna härra Manka. obidvom spravodajcom všetci vieme, že to mali veľmi zložité a že to boli úplne, úplne hodiny a dni. Suur tänu. Me teame, et tegemist on väga keerulise teemaga, selle lahkamiseks kulub väga palju jõudu ja aega kuid nagu varemgi, siis ka täna me ei suuda anda hinnangu komisjoni ettepaneku mõjule. ja loomulikult me ei tea, milline saab olema meie ettepanekute mõju. seega äh, kõige parem viis tegutsemiseks on seda praegu käsitleda, kuid äh, see läbivaatamine erineb varasematest läbivaatamistest, sest me lihtsustame ka teisi õigusakte, kokku viisteist ja mm, meil läheb kolm korda rohkem aega sellele ettevõtmisele, kui seda korralikult teha. kuid äh, mingil hetkel tuleb siiski oma nõusolek anda ja kui seda ei ole võimalik teha, siis tuleb see edasi lükata, et vältida vigu ja siis on juba valdkondadevaheline lähenemine oluline. meie komisjon ja eelarve kontrolli komisjon peavad seda käsitlema, kuid me ei taha Horisont kakskümmend kakskümmend või struktuurifondide või EFSI vahendeid eh, selleks kasutada, me ei taha neid omavahel eh, kombineerida ja ähm, me ei ole päris kindlad, kas me suudame toime tulla sellega, mida on ette pandud. ka väliskomisjonil on omapoolsed seisukohad ja kommentaarid, mida riigid meilt ootavad. Nad loodavad, et programm, et see programm käivitub ja loomulikult tahavad seda ka mm, kasusaajad Nemad on huvitatud äh, ju sellest, et äh, me nii kiiresti kui võimalik selle asja käima lükkame, aga samas äh, tahavad nad loomulikult ka häid tulemusi ja kui need tulemused, milleni me jõuame läbirääkimistel, on head, on parem kindlasti ka see rakendusfaas. ja ma tahaksin seda kindlasti siin veel kord rõhutada, mida ütles regikomisjon, nemad tahavad, et ühtekuuluvusfondid ja struktuurifondid ei ole segatud EFSiga, ma saan aru sellest ja väga hästi aru. tänaseks ei ole me veel selgeid jooni siin tõmmanud EFSi osas ja me ei tea, mida EFSi kaks hakkab tähendama ja ka seda definitsiooni on vaja, et üldse aru saada, et kas on võimalikki üldse neid asju omavahel hakata segama ja ma olen seda mitu korda ka öelnud ja seda on öelnud ka härra Olbricht mitu korda selles mõttes, et me kartsime seda, et struktuurifondid kuidagi kaotavad vahendeid ja me keskendume ainult äh, rikkamatele piirkondadele, aga komisjon on öelnud, et struktuurifondid äh, Need võetakse kasutusele seas tava pära-, tavaliselt, kus neid on vaja, aga see, et öeldakse, et tavaliselt võetakse need kasutusele siin või seal, see ei ole mingisugune definitsioon. Need peaks olema siiski ühtekuuluvusmaades ja tuleb äh, selgelt see ära defineerida. ühtekuuluvuspiirkonnad äh, peavad olema need, kes nendest fondidest kõige rohkem kasu lõikavad. et me ei võtaks vahendeid ära vaesematest äh, piirkondadest ja ei paigutaks neid rikkamatesse piirkondadesse. mul on väga hea meel, et äh, selle vastu on ka Kontrollikoda, me oleme nende arvamuse läbi lugenud ja, äh, ja oleme sellega täiesti nõus me peame ära ootama ka selle, mida otsustatakse töökojas. meie raportöörid on välja toonud probleemid, mitte kõikide asjadega me ei ole raportööridega nõus kuid mind huvitab küll väga, mida on öelda sellele selle kohta komisjonil ja kontrollikojal. loomulikult tuleb asju lihtsustada, aga kui me nüüd pöördume tagasi selle juurde, mis seni kehtis, siis äh, tegelikult ei oleks tulemuseks mitte mingisugune lihtsustumine, keeruline on see olukord ja me ei peaks loobuma oma õigustest aga kui me kõik tagasi lükkame, siis me ei jõua ka kuhugi edasi. ja sellepärast ma tõesti äh, ootan väga palju tänaselt, tänaselt seminarilt ja olen huvitatud sellest, mida komisjon selle kõige kohta ütleb. Madame äh, suur tänu, järgmisena saab, äh, tundub, et proua Ines Ajala-Sander ei ole siin. kolleeg oli ka mitte. Indrek Tarand ei ole samuti kohal. Parts Taes samuti mitte. kolleeg Riada, Marko Valli. seega kõik, kes sõna, variraportöörid, kes sõna peaksid saama, on selle võimaluse saanud nüüd härra Vanderkramp Tran komisjoni nimel. voorzitter, dank u zeer Ik heb de eer om de raporteur te zijn op basis van... Uh... Suur tänu. Mina olin eh, raportöör vastavalt äh, kodukorra artikli nelikümmend viis Transpordikomisjonis. me kavatseme esitada oma seisukoha selle raporti juurde ja kõigepealt tahaksin ma tänada proua Kreslet ja härra Ashworthi selle väga täpselt tehtud töö eest. ma loodan, et äh, läbi selle saab sellest kasu lõigata ka, et sellest saab kasu ka transpordisektor ja selle rahastamine. mul oleks üks märkus muudatusettepaneku neli ja viis kohta. Need on esitanud mõlemad proua Kressle ma olen äh, sellest proua Kreslega mitteametlikult juba ka rääkinud, aga muudatusettepanekud neli ja viis, siin on võtnud proua Kresle välja ühe lause. As well as from commercial financial institutions and investors, sealhulgas ka äh, kommerts finantsinstitutsioonidest ja investoritest. ja tulemuseks on siis äh, see tegelikult, härra esimees, et erasektor jääb siit välja see tähendab seda, et nemad ei halda Euroopa Liidu vahendeid ja selles mõttes ma olen proua Kresslega nõus, erasektori vahendite haldamine loomulikult äh, peaks, vabandust, Euroopa vahendite eest peaks vastutama Euroopa Komisjon loomulikult, aga peaks ju olema võimalik neid äh, erasektori vahendeid ka ligi tõmmata ja ma paluksin proua Kresslet ja tema kaastöötajaid, et sellega arvestataks ka nende, nende muudatusettepanekute puhul, aitäh! Si. suur tänu, aitäh selle tähelepaneku ees. härra Fernandes, palun. Eh, tänan, esimees. ka mina tahaksin õnnitleda kaasraportööre, eelarvekomisjoni. me oleme loonud väga hea tagatise selleks, et raportöörid saaksid tehnilised aspektid täiel määral hõlmata ja eelarvekomisjoni seisukohalt see on oluline. me oleme nõus, nõus nende eesmärkidega, mis on seotud bürokraatia vähendamine, lihtsustamine. me peame seda teed pidi edasi liikuma ja samal ajal me peame tagama meie rahaliste vahendite parima kasutamise võimaluse ja läbipaistvuse alati. Äh, ma olen kuulnud, mida on räägitud strateegiliste fondide ja struktuurifondide kohta ja see tekitab muret, sest on sõlmitud partnerluslepingud ja liikmesriigid kasutavad nende fondide vahendeid, on võtnud endale kohustused struktuurifondidest, ühtekuuluvuspoliitikast äh,, luues nende põhjal finantsvahendeid ja me ei saa neid peatada äh,. teiseks on oluline ka see, et EFSI ja teised finantsvahendeid ei peaks konkureerima ühtekuuluvusfondidega ega neid asendama äh, neid tuleks koos kasutada. näiteks, kui on tegemist mingi investeerimisprojektiga ja ainult osaliselt on see kaetud struktuurifondidest, siis teise osa võib katta teiste võimalike finantsvahenditega, näiteks EFSI vahenditega, nii nagu Junckeri plaan ette näeb. ja liikmesriigid, sealhulgas ka Portugal koos struktuuri investeerimisfond ja ühtekuuluvusfond on kasutatavad ainult taristu jaoks. Äh, väga palju raha äh, määratakse ähm, inimressursside rahastamiseks, kuid need peaks olema proportsionaalselt kasutatavad, peaks olema võimalik neid fonde koos kasutada nii et ühtekuuluvusfondi saaks kasutada koos Euroopa strateegiliste investeeringufondidega, ERSiga. meil on vaja see väga selgelt paika panna ja kui me räägime EFSist ja ESIFist, siis väga sageli aetakse kaks fondi segamini. kuid need peaksid olema teineteist täiendavad. EFSI peaks rahastama neid projekte, mida struktuurifondidest ei ole võimalik rahastada, tuleb saavutada sünergia, tuleb kooskõlastada ettevõtmisi, näiteks kui ühtekuuluvusfondi rahasid kasutatakse näiteks sellise projekti ehitamiseks ja sisustamiseks, siis teisi rahalisi vahendeid, näiteks EFSI vahendeid võiks kasutada selle töö lõpuleviimiseks need kaks fondi saaksid koos funktsioneerida ja seega määrus peaks äh, aitama kaasa sünergia loomisele ja vältima äh, EFSI ja, ja teiste rahastatude poolt äh, eesmärgid saavutamise blokeerimist. meie eesmärgid on selgelt paika pandud, kuid samas on selge, ei tule välistada võimalikku sünergiat, kui me räägime investeerimisplatvormidest, peaks olema võimalik ja soovitav projektide puhul kasutada struktuurifonde ja näiteks teine projekt, mille puhul EFSI rahalise vahendist ja kolmas projekt näiteks, äh, mille raha, mida rahastatakse ühtekuuluvuse struktuurifondidest. ja teine projekt näiteks saab rahastust EFSist, minu kodumaal Portugalis. on eraldatud sada viiskümmend miljonit investeeringuteks sotsiaalvaldkonda, sada viiskümmend miljonit, mida see tähendab? see tähendab seda, et kui me tahame lõpule viia võrgustike loomine Äh, kui on ära kulunud sada viiskümmend miljonit, siis meil on vaja palju rohkem äh, rahalisi vahendeid ja EFSil on selles osas oma roll täita ja seetõttu me peame väga selgelt aru saama, et, et EFSi ei peaks asendama ühtekuuluvuspoliitika äh, rahastamisvahendeid, vaid EFSi peab tagama ühtekuuluvuspoliitika korraliku täitmise ja paremate projektide rahastamise ja peaks kaasa aitama sünergia loomisele. ja seetõttu ma kutsun üles kaasraportööre selle finants äh, eeskirjade arutamisel mitte jätma kahe silma vahele sünergia loomise võimaluse ja mõtlema selle peale, kuidas erinevaid fonde koos kasutada. suur tänu, härra Fernandes, härra Olbricht, palun. Oui, euh, Président. Euh, I just, uh, uh, uh, just want to underline ma tahaksin rõhutada kahte aspekti ja kahte muudatusettepanekut, mille kohta on ettepanek tehtud. ma tahaksin äh, toetada seda muudatusettepanekut pärast härra Fernandese sõnavõttu ja see muudatusettepanek sada üheksa, millega soovitakse Äh, eelarve täitmise koostöös liikmesriikidega äh, kombineerida neid äh, rahalisi vahendeid, et vähendada riske. ja see on oluline konkreetsete liikmesriikide jaoks ja see annab liikmesriikidele võimaluse tegutseda paindlikumalt ja õigeaegselt, kui ei lubata üle kanda raha ühelt teisele ja teine oluline muudatusettepanek, mis on meie jaoks väga oluline ja see on ka küsimus ka raportööridel, muudatusettepanekus kakskümmend on Euroopa Liidu kriisireservist juttu ja äh, selle kohta on ettepanek tehti, kuid see on nüüd kadunud, seda kriisireservi äh,, reservi enam ei ole, sest äh, sellest on loobutud. kas määruse kavatsus on taas kasutusele võtta Euroopa Liidu kriisireserv, määratleda see. kas see on reserv, mille me peaksime nüüd kindlaks määrama? härra Kölmel, suur tänu, esimees, kõigepealt ma tahaksin südamest tänada mõlemat raportööri ja ma arvan, et äh, senisest äh, tööst on äh, välja tulnud selgelt, kui palju on meil siin kogemust ja kui palju praktilist meelt, see on kõik väga tähtis. et see asi ei jääks ainult teooriaks. ma tahaksin rõhutada seda, et me peame endale selgeks tekit-, tegema selle, et iga lisafinantsinstrumendiga, iga lisafinantspädevusega äh, muudame me süsteemi ka keerulisemaks ja mida keerulisemaks läheb süsteem, seda läbipaistmatum ta on nii meie endi jaoks kui ka teiste jaoks siit kojast väljaspool. ma tunnistan üles, et ma ei ole saanud nendest finantsvahendite kõikidest aspektidest ka ise aru. teinekord see, mis me kokku paneme, on tõesti väga keeruline ja selles osas me peaksime väga selgelt ütlema, et me peaksime tõmbama selged eraldusjooned. mulle ei meeldi see, et mõned äh, programmid rahastatakse isegi kui ajutiselt mitme erineva rahastamisvahendi alt see minu meelest ei vii meid lähemale nendele eesmärkidele, mille me oleme endale seadnud näiteks võtame sellesama ilusa eesmärgi, mille härra Fernandes tõi, et noh, me tahame kuskil rahastada ühe hoone ehitamist, siis me eeldaksime ju, et seda tehakse ühe meetme alt aga kui me näiteks sisustuse lööme lahku avapidustuste kuludest näiteks, siis eh, oleme me killustanud selle ühe projekti väikesteks osadeks ja lõppkokkuvõttes ei saa enam keegi täit ülevaadet selle kohta, millist eesmärki me täpselt oleme üritanud täita. ja sellepärast on väga tähtis, et kui me ütleme, et Euroopa Liit sekkub, siis seda ainult loomulikult väga selgete kriteeriumite alusel, aga ainult lähtudes siis ka nendest kriteeriumitest, mitte paralleelsetest kriteeriumitest, mis teinekord lähevad ka teineteise selle vastu, niimoodi me lihtsalt tõstame raha ainult ühest kohast teise ja asi läheb sogaseks ja me ei saa enam aru. aitäh! jah, tegemist on praktiliste küsimustega. mina ühes varasemas elus taotlesin laenu ja meie projekte väänati igatepidi selleks, et nad äh, vastaksid programmi tingimustele, aga see ei muuda mitte midagi. ehk siis need programmid toovad kaasa teatud keerukuse, mis ei ole väga mõttekas ja see on see, mis tekitab äh, bürokraatiat ja see on see, millele meil ole, mille vastu oleks vaja tõhusalt võidelda. kell on neliteist viiskümmend kolm võib-olla võiksime kontrollikoja et kui, või nad võtavad sõna pärast või vastate praegu kolleegid või anname sõna nüüd kolleegidele, et nad saaksid reageerida sõnavõtjatele ja saame selle esimese teema lõpetada eh, kella viieteistkümneks või võib-olla peaks andma sõna komisjoni kolleegidele, kes ei saa ehk lõpuni siin viibida. härra Saarvamaa soovib sõna. Uh, ma arvasin, et kui meil on aega ja kui asjaomased osapooled on kohal, siis äh, võib-olla saaksin ma vastused ka oma kahele küsimusele proua Kressle, ma tahtsin kolleeg Van de Kampile öelda, et muudatusettepanekud neli ja viis loomulikult tahavad ligi tõmmata e-, erakapitali, aga asjade haldus avalik-õiguslike institutsioonidele jätta, nii nagu see on ka praegu juba. kui me tahame selle teistmoodi korraldada, siis tuleb see üle vaadata, aga eesmärgiks oli muidugi erakapitali ligimeelitamine. ja nüüd EFSI ja struktuurifondid meil oli selle kohta üsna pikk arutelu ja eelarve menetluses on seal inglisekeelne sõna may, võib. kõige olulisem on aga struktuurifondide määrus. kui meie selle may sisse jätame, siis see ei muuda midagi. oluline on see, mis äh, saab struktuurifondide puhul. ja selle järgi võime siis rihtima hakata ka eelarve menetlust. mul ei ole tegelikult arvamust selle kohta aga ma arvan, et me peaksime olema väga ettevaatlikud. kontrollikoda ütles, kui me seda teeme, siis tänu sellistele operatsioonidele oleks võimalik hakata ümber paigutama ka mitmeaastase finantsraamistiku rubriike ja seda me kindlasti ei tohiks lubada, sest muidu hakkame sogama iseenda tööd. nii et ma ei tahaks siia tekit- olukorda, kus me peame, ma olen valmis tegema lisaavaldusi, et seda vältida aga ma teeksin ettepaneku, et me anname Euroopa Komisjonile veel korra sõna, et ta vastaks nendele küsimustele, mis olid komisjonide kolleegidel ja loomulikult peab sõna saama ka härra Ashford veel. Te soovite reageerida? Thank you, Chair. Um, Tänan esimees. Ma lisaksin paar sõna mõjuhinnangu kohta ja nende äh, aruannete kohta, mille puhul me mõjuhinnangut ei ole koostanud. ma tahaksin meenutada, et finantsmäärus on meie nõnda tööriistakast ja meie valime sellest vajalikud vahendid, mida kasutada ja e, finantsmääruse mõjuhinnangut on väga raske koostada, siis me peaksime kõik Äh, poliitikavaldkonnad läbi vaatama ja selle tööl ei oleks lõppu ja seetõttu me leiame, et mõjuhinnang on tõhusam äh, ettepaneku tasandil äh, ja õigusliku aluse määratlemisel. kui me räägime tulemuslikkusest, seda me võime arutada, meie ettepanek on üle minna tegevuspõhiselt tulemus- põhiselt äh, teadvustatult eelarveraamistikule, mis tähendab see seda, et äh, programmid, eesmärgid ja tulemusnäitajad on need, mida me jälgime ja mille kohta me aru anname. kuid me ei taha, et see kujuneks automaatseks süsteemiks. me tahame, et need otsused oleks endiselt poliitilised nõukogu ja parlamendi poolt ja me tahame ainult teavitada äh, parlamenti ja nõukogu enne, kui otsus tehakse. seetõttu me ei soovi sellist automaatsüsteemi ja seetõttu meil on vaja saavutada tasakaal äh, info, tulemuste ja äh, parlamendi esindajate poolt tehtava legitiimsete valikute vahel ja ka liikmesriikide valikute vahel. ja ma tahtsin teie tähelepanu juhtida nendele aspektidele. suur tänu härra Ashford. kas teil on mingisuguseid vastuseid äh, või reaktsioone kolleegide küsimustele? No, Chairman, I think most of them have been covered, but... ei, esimees, enamus on vastuse saanud, kuid ma ootan ära Kontrollikoja tähelepanekud äh, mõningate kommentaaride kohta, mis on esitatud. väga hea, siis kas me võime paar minutit nüüd kasutada kontrollikojale või kell on juba praegu vii-, peaaegu viisteist null null. ja nüüd jätkame me äh, teie, lõpetasime selle käsitlemise ja nüüd äh, võtame vastu need külalised, kes meie seminaris osalevad äh, ja peatame töö paariks minutiks ja jätkame täpselt viisteist null viis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 kohad sisse. meil on väga hea meel minul ja proua Krastel siin teid võõrustada sellel olulisel ähm, seminaril. me räägime teemast, mille eesmärgiks on finantsmääruse mu muutmise, muutmine tõhusamaks ja meile oleme kaasanud äh, siin äh, parimaid eksperte selleks, et ära kuulata nende mõtteid, kõik ootavad äh, meenutusel lihtsustamist, kuulame Kontrollikoja sõnavõttu, nende esmased tähelepanekud, mis on üldist laadi ja lisaks sellele äh, kuulame ära ka mõned äh, muud osapooled, kes äh, meile oma tähelepanekud edastavad selleks, et edastada oma arvamust, mis puudutab äh, lihtsustamist äh, kõikide institutsioonide lõikes, eriti mis puudutab neid, kes Euroopa Liidu eelarvest toetust taotlevad ja tegemist on väga huvitava üritusega. nüüd proua Kaas, esimees no.. tere tulemast kõigile külalistele, suur tänu, et külla tulite ja aidate meil natukene eh, paremini aru saada teatud probleemidest, neid meil muidugi on, näiteks eh, tulemustepõhine eelarvestamine, kuidas seda täpsustada, kuidas seda teha paremaks kas oleks või siin midagi võimalik lisada, me oleme kutsunud siia minu kodu Liidumaast kellegi ähm, esinema, aga seda täiesti juhuslikult, nimelt äh, Baden-Württembergi liidumaa, liidu äh, maa presidendil on väga selge seisukoht selles küsimuses ja mm, äh, sellepärast oleme teid siia kutsunud ja siis ESIF ja EFSI sü-, sünergia ja me oleme ühe teadlase kutsunud siia Ähm, asja selgitama ja härra Fernandesile ütleksin, me oleme siin palju paindlikumad kui regioon, regioon, reg-, reg-, regionaalasjade komisjon ja me oleme väga kriitilised olnud selles suhtes, et EFSile peaks võtma vahendeid äh, tõukefondidest, aga loomulikult me ta-, oleme, toetame ka ühisprojekte, selles ei ole mitte mingisugust kõhklust. ja siis äh, meie ülesannete eksternaliseerimine äh, meil on hea meel, et äh, siin on kohal keegi ametite võrgustikust, kes neid asju natukene selgitab. ja siis üks huvitav artikkel on komisjoni, vabandust, äh, lõik on äh, sees komisjoni ettepanekus, et ka äh, kodanikelt võib küsida eelarve kohta arvamust, me ei ole teinud siin ka muudatusettepanekut seni veel, kuna meil ei ole piisavalt infot selle kohta ja sellepärast me tahtsimegi täna rääkida sellest, et kuidas see praktiliselt võiks välja näha. ja siis veel üks küsimus, mis on reguleeritud omnibussiga, nimelt huvide konflikt komisjoni ettepanekus on struktuurifondide juures väga oluline lause sees, et reeglid, mis kehtivad praegu huvide konflikti puhul Euroopa tasandil, hakkavad kehtima ka Euroopa tasand äh,, liikmesriigi tasandil ja minu meelest see on väga oluline. Tšehhimaalt oleme kutsunud siia härra Wagenknechti, kes midagi selle kohta kindlasti ütleb. ja ma tahaksin tänada kõiki külla tulijaid ja härra esimees, ma arvan, võiksime alustada Kontrollikojast, kes äh, esimesena sõna, tervitan siin härra Lazarus Lazaruud äh,, kontrollikojast ja ma tahaksin ühtlasi tänada teid ka eelarve kontrollikoja raportöörina väga äh, praktilise meele eest. Ehm, te olete, me oleme väga palju teie seisukohtadest üle võtnud. ma oleksin äh, lootnud küll, et esitada rohkem muudatusettepanekuid, see oleks teinud meie elu lihtsamaks. Need muudatusettepanekud, mille te välja pakkusite, oleme me enamuses üle võtnud ja ma ei an,, annan alla kiusatusele, nimelt eh, need, mis, eh, mis me kont-, nägime Kontrollikoja huvides ainult olevat, eh, need me vaatasime väga kriitiliselt üle, aga muidu muudatusettepanekud võtsime vastu. ma ei tea, kas kõikide puhul see asi meil õnnestus, aga me oleme valmis igal juhul lisamuudatusettepanekud vastu võtma. aga veel kord tere tulemast kõigile ja härra Lasaru, annaksin teile kohe järgmisena sõna, palun. Mr Artui, chair of the committee on. härra Artui, eh, eelarvekomisjoni esimees ja proua Kresle, eh, eelarvekontrolli komisjoni esinaine eh, ja samuti raportöör ja härra Ashford, kaasraportöör, suur tänu, et andsite Euroopa Kontrollikojale anda panuse sellesse töötoa teemasse nende äh, väärikate külaliste kohalolekul. komisjon on esitanud teile väga ambitsioonika ettepaneku finantsmääruse läbivaatamiseks. Äh, seadusandja ees seisab suur ülesanne selle ettepaneku hindamisel ja täna me püüame käsitleda neid teemasid, mis vajavad. Äh, see meeskond, kes meie arvamust koostas, teab, mida tähendab äh, rohkem kui üheksasaja lehekülje muudetud õigusteksti läbivaatamine ja kaasnevate seletuste läbivaatamine seoses finantsmääruse läbivaatamise ettepanega. oma sõnavõtus ma keskendun kolmele põhiküsimusele ja lühidalt puudutan ka veel täiendavalt kolme küsimust, enne kui ma lõpetan pöördumisega teie poole, aidata meil ja üks äh, põhipunkt on nii-öelda ühtne rahastamise aruandluse süsteem ja meie arvates tundub, et komisjoni ettepanek äh, kas ta soovib tõesti sellist ühtset äh, integreeritud lähenemist või lihtsalt erinevate aruannete samaaegselt avalikestamist. meie arvates Äh, finantsmääruse läbivaatamisel tuleks olema, tuleks olla ambitsioonikam ja me oleme teinud ka vastava aruande äh, hea valitsemise taha ja sellega me tahaksime tuua komisjonipoolse aruandlusega kaasaega. komisjon on üles näidanud valmisoleku äh, muuta oma tegevuskorda, mm, finantspaketi, integreeritud finantspaketi vastuvõttu, kuid see ei ole veel piisav finantsmäärus äh, kutsub üles komisjoni koostama ühtset rahastamise aruandlust, mis oleks kooskõlas rahvusvaheliste tavadega. see ühtne äh, aruandlus peaks olema kooskõlas ka äh, esimeste aruannetega, aasta tulemustega ja peaks arv-, arvestama ka riskidega ja hea valitsemistava avaldusega ja auditikomisjoni seisukohtadega, äh, kus kuulub väga palju välisliikmeid. Need elemendid äh, koos teiste traditsiooniliste finantsaruandluse elementidega äh, tuleb täiendada keskpika fiskaal jätkusuutlikkuse avaldusega. ja kõik see tuleb esitada õigeaegselt, et me saaksime auditeerida finantsaruandeid ja viia läbi ka järjepidevuse kontrolli, et me saaksime parlamendile ja nõukogule esitada oma sõltumatu seisukoha selle kohta, eh, mida komisjon, mille kohta komisjon on ära andnud. teine oluline aspekt on seotud äh, tulemustele keskenduva eelarve täitmisele ja üleminekule eh, kulude tingimuslikkuselt tulemuste tulemuslikkusele. meil on mitmeid märkmeid selle kohta ja komisjon soovib seda ka saavutada. me toetame äh, seda suundumust, et ähm, minna üle äh, maksetepõhiselt tingimustelt ja nende täitmiselt tulemuste saavutamisele. komisjoni selgitused näitavad, et leida tulemuslikke projekte on vaja finantsvahendeid kuid ettepanek kutsub üles ettevõtteid ka taotlema grante ja loobudes ähm, kasumi mittetaotlemise äh, põhimõttest meie mida ei toeta. komisjon äh, leiab, et äh, tuleb arvestada ka kaasfinantseerimise tingimustega ja see võiks meie arvates suurendada ohtu mittekõlb-, abukirjanike kulutustele ja kolmes põhipunkt puudutab äh, eelarvekorra lihtsustamine äh, ja eelarve paindlikkuse suurendamise ettepanekus on mitmeid muudatusi, äh, mis selle eesmärgiga on tehtud. kuid sellega luuakse täiendavalt reserve ja mis ei ole kooskõlas aastasuse põhimõttega. assigneeringute ümberpaigutamine ja nende haldamine Äh, Euroopa Liidu tasandile e, e, ei tagaks eelarve pädeva ähm, asutuste eelneva nõusoleku. ja äh, meil on vaja saavutada lihtsamaid lahendusi, kuid sama võib rääkida ka äh, sihtotstarbeliste tulude kohta. komisjoni ettepanekus on mitmeid kategooriaid selle kohta ja võimaldatakse sihtotstarbelisi tulusid kasutada ka teistel eesmärkidel, mitte ainult ees, esmaselt kindlaks määratud siht otsearveliselt ja äh, kasutada seda ka üldiste tulude jaoks. näiteks kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta eelarves on vähendatud otsetoetusi talunikele kahe koma kolme miljardi euro. Äh, seda finantskorrigeerimiste tulemusel. meie arvates oleks läbipaistvam, kui arvestada täies ulatuses äh, otsetoetusi kulutustele ja teha kahe koma kolme miljardilise finantskorrigeerimise äh, Euroopa Liidu üldeelarves. Need kolm põhiküsimust ei ole ainukesed, mida me oma arvamuses käsitleme. ma lühidalt räägin ka kolmest järgnevast. kõigepealt me näeme komisjoni ettepanekus ka äh, positiivseid külge finantssekkumise kohta, kuid me toome välja ka teatud punkte, mida komisjon peaks selgitama selles osas, milline on eesmärk, mida soovitakse saavutada. kuidas ühissätete fond toimib ja kuidas tulemuspõhised tasud arvutatakse teiseks on sätted, mis võimaldavad erinevate rahastamisvahendite kombineerimist äh, ja seda mitmes finantsmääruse osades, mis näiliselt on lihtsustamise vastu. me soovitame, et komisjon võtab kasutusele piisavad kaitsemeetmed, tagamaks, et eh, sellise kombineerimise puhul äh, arvestatakse kaasfinantseerimise põhimõtet ja me ei usu, et usaldusfondid tuleks äh, hõlmata sisepoliitikaga. ja kui me räägime välissuhtlusest, siis ei ole piisavalt tõendeid äh, Äh, tehtud äh, hinnangute põhjal nende ähm, pikendamiseks. ja lõpetuseks ma pöördun teie poole abistada meid, et me saaksime abida teid. me oleme Euroopa Liidu äh, audiitorid ja meie ettepanek on, et me ja selles ettepanekus peaks kindlaks määrata, kuidas me peaksime töötama, aga seda ei tohiks olla ettepanek ei peaks ette kindlaks määrama, kuidas me Äh, esitama oma äh, järeldused eriaruandes. finantsmäärus peaks jätma selle otsuse meie otsustada ja sellega ma tahaksin avaldada muret muudatusettepaneku kakssada kaheksa pärast. ja enne lõpetamist ma tahaksin äh, vastata härra Sarvamaa küsimusele, mille ta varem esitas. miks ei ole Äh, tulemuste või väljundite mõiste määratlust. me oleme oma arvamuses juhtinud tähelepanu sellele, et komisjon on muutnud usaldusväärse finantsjuhtimise ähm, äh, mõisted usaldusväärne finants äh, tulemuse peale, kuid ei ole määratlenud sõna performance. ja oma soovituses me soovitame komisjonil see mõiste määratleda ja nüüd ma viitaksin kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aastaaruandel peatükis kolm, kus räägitakse Euroopa Liidu eelarve tulemustest ja seal on määratletud ka mõiste performance nelja samba all, eh, samuti mõisted input, output, results ja impact. seega komisjon peaks nüüd esitama selle mõiste määratluse selleks, et kõik osapooled aruandlus ahelas mõistaksid, mida tähendab sõna performances. ja et meil oleks tulemusindikaatorid ja sõna tulemuslikkuse mõiste, et seda saaks järjepidevalt kasutada. proua Gräzle, härra Artui, härra Ashworth, lugupeetud eh, Euroopa Parlamendi liikmed me oleme valmis teid toetama äh, teie kontrolli äh, volituste täitmisel. meie arvamus finantsmääruse läbivaatamise kohta toob esile äh, olulised aspektid, mis vajavad teie tähelepanu. me oleme teie äh, käsutuses äh,, kui te soovite meiega mõtteid vahetada. Euh, võib-olla kõigepealt ma tahaksin härra Lazaru teid kõigepealt tänada nende märkuste eest äh, ja äh, mõtete eest, mida meiega jagasite ja et olete valmis äh, selle teatise osas ka läbirääkimisi pidama. nüüd, mis puudutab seda tulude kohta, kas ei peaks me selle mm, sihtotstarbelise tulu küsimust üldse seadma küsimärgi alla? selleks, et Euroopa Liidu eelarve oleks läbipaistvam, see oli minu esimene küsimus ja teine küsimus, kas oleks võimalik äh, rääkida ka sihtarbelisest, sihtotstarbelisest kulust? Äh, täna hommikul me kuulsime, et äh, Euroopa Kohus peab maksma trahvi selle eest, et ta oma otsuse langetas liiga hilja. ja meil on vahendeid, mis kohtu lahendite kohaselt äh, jõuavad meieni, äh, kuid lähevad siis otse edasi liikmesriikide taskusse. aga see teol-, taolise trahvi puhul aga võetakse see raha Euroopa Liidu eelarvest. kas ei oleks võimalik äh, sihtotstarbelist kulu ette näha teatud äh, äh, summade puhul, mis Euroopa Liidu eelarvesse tuleb, näiteks trahvidest? jah, me saame aru, et on täitsa mõistlik see, et ähm, see sihtotstarbeline tulu on siia sisse toodud, sest et on liikmesriigid, kes on, panustavad liikmesriigid, tahaksid näha, et seda raha kasutatakse konkreetse sihtmärgi rahastamiseks, näiteks nagu seda on Erasmus aga me ei näe praegu põhjust, miks peaks meil olema sisemised äh, sihtotstarbelised tulud ka. ja miks me ei peaks näiteks äh, vigade äh, parandusi nägema ette põllumajanduspoliitika alt üldeelarve osana ja et miks me peaksime siis võtma ära eelarvepädevalt institutsioonilt võimaluse kaasa rääkida selles, milleks neid vahendeid kasutatakse. ja seega meie oleme teinud ettepaneku, et me sellist äh, sihtotstarbelist tulu ei internaliseeriks. härra Fernandes. suur tänu, härra esimees. mis nüüd puudutab pagulaste abifondi Türgi jaoks, me kasutasime äh, siin äh, ka seda eksterntulu äh, vahendit, seda selleks, et lihtsustada liikmesriikide jaoks. ja see on erinevus äh, siin suur usaldusfondidest. minu küsimus millised võimalused oleksid selleks, et see Türgi pagulaste fond ei oleks eksternaliseeritud ja millised äh, vahendid siin võiksid olla? sest ma saan aru, et liikmesriikide mõtted ei lähe siin kokku kontrollikojaga. Nemad on seatud piirmäära, ütlevad, et piirmäärast ei tohi üle minna ja selle eksternaliseeritud sihtarbelise tuluga nemad nende justkui selle lahendavad. kui tegemist on agagi üldkuluga, täiesti tavalise kuluga, siis see läheb ju üle selle piirmäära ja siis ütlevad liikmesriigid ei, stopp, see läheb üle piiri ja meil raha ei ole. milline teine lahendus oleks võimalik? sest mulle ka ei meeldi see eksternaliseeritud sihtotstarbeline tulumehhanism, aga see on praegu ainus võimalus jät-, et kuidas minna mööda sellest, et need vahendid kõik tuuakse valitsustevahelisele tasandile ainult otsustamiseks ja et kuidas meil õnnestub mingisugune kontroll siin omada. sest et alternatiiv sellele oleks liikmesriikide vahel loodud fondid ja minu küsimus on, et milline oleks siis sellisel juhul Kontrollikoja lahendus? see lahendus on kehv aga meil on valida kehva ja veel kehvema vahel. härra esimees kordab kehvema ja veel kehvema vahel. kehva ja veel kehvema vahel. suur tänu, ma tahaksin selgitada, et meil ei ole absoluutselt mingisugust probleemi selle eksternaliseeritud sihtorganisatsioonilise tulu või eksternaliseeritud usaldusfondidega ainus kriitiline punkt, mille me esitasime, oli internaliseeritud sihtotstarbelise tulu kohta ja me oleme ka selgitanud oma arvamuses, miks me neid ei toeta, sest et see läheb vastu läbipaistvusele, see ei jäta võimalust parlamendile kaasa rääkida selles küsimuses, et kuidas seda raha kulutatakse, aitäh. ehk teisisõnu, kõik arved peavad olema arvete peale, kõik kulud peavad minema kulude alla vabandust, äh, sissetuleku, sissetuleku talle ja kulude, kulude all ja see on eelarve universaalsuse põhimõte, millest tuleb lahtuda. usaldusfondid, need eelarve satelliidid on erakordsed ja nad tegelikult ei aita mitte kuidagi kaasa äh, läbipaistvusele avaliku vahendite kasutamisel. aga teie seisukoht, härra Lasaru, kõige selle osas on viienda äh, kontrollikoja koja seisukoht. Teie seisukoht on olnud siiski üsna kriitiline selle finantseeskirja lihtsustamise osas. kas te olete nõus minu hinnanguga, et see on kriitiline? kas te arvate ka nagu mina, et tundub, et eesmärke ei, eh, nagu päris ei täideta ja et sellel on eh, teatud tagajärjed, mida me võime ju praegu ette näha? suur tänu see sõnum, mille meie tahaksime oma arvamusega välja saata, on see, et komisjoni ettepanek liigub täiesti õiges suunas, aga ta ei lähe piisavalt kaugele. on terve rida erandeid, mis teevad äh, kõik keerulisemaks ja ei lihtsusta sugugi ja nii edasi. see oli meie arvamus samm on küll astutud õiges suunas, aga veel väga palju oleks võimalik ära teha. selge. ja nüüd annaksime sõna härra Mattias Pollile kes on sotsiaalasjade integratsiooniminister Baden-Württembergi liidumaal Saksamaal. suur tänu, äh, proua esimees, härra esimees, daamid ja härrad. mul on proua Kressle, härra Artüri ja härra Ashworth äh, suur au äh, pöörduda täna teie poole mul on väga suur au, äh, proua Kressle kordab kõneleja härra Artüi ja härra äh, Ashworth äh, rääkida täna siin Euroopa Sotsiaalfondi korraldusasutuse nimel tulemuspõhisest eelarvest. Baden-Württembergi liidumaal on meil väga väike Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskava, see on kakssada kuuskümmend miljonit praegusel programmiperioodil kuigi eh, e-, enamuse eh, baaskoormusest eh, sotsiaalkulude puhul kannavad ära teised ametid, on see siiski meie jaoks väga oluline, oluline uute instrumentide leidmine, näiteks selleks, et võidelda pikaajalise tööpuuduse vastu. viimaste aastate jooksul on meid saatnud edu mitmel rindel, paljud finantsvahendid on saanud rahastatud teiste ametite poolt pärast seda, kui Sotsiaalfondi vahendid on otsa lõppenud. Äh, millised on siis nüüd korraldusasutuse ees seisvad väga praktilised probleemid selle tulemuspõhise eelarvestamisega? no mida novaatorlikum üks rahastamisvahend on, seda raskem on ette ennustada selle tulemust äh, ja väljundid. arengud näiteks nagu arengud tööturul, neid on teinekord raske, mõnikord isegi võimatu ette hakata hindama seitse aastat ja igasugused muutused äh, rakenduskavas äh, on küll võimalikud selleks, et kohaneda uute oludega, kuid seda teoori-, teoorias ainult sellepärast, et praktikas on nad väga keerulised ja kohmakad, ähm, see nõuab väga palju inimesi, kes selle ümber kujundaks ja lisaks sellele väga suurt kannatlikkust meie poolt. problemaatiline on ka see, et tulemuspõhine eelarvestamine, mida rakendatakse läbi finants äh, tagajärgede, tekitab omaette momentumi. loomulikult äh, peavad korraldusasutused vältima riskide võtmist, sest et tegemist on ikkagi maksumaksja rahaga ja see tähendab seda, et sotsiaalfondi vahendid suunatakse tihti äh, nendesse valdkondadesse, kus prognoosid on kõige lihtsamad teha. ja tegelikult tekib siin risk, sellepärast et äh, need kõige prognoositavamad valdkonnad teinekord ei kattu kogugi, sugugi kokku Äh, nende valdkondade või piirkondadega, kus tegelikult sotsiaalfond äh, võiks olla kõige kasulikum äh, liikmesriigi sotsiaalset olukorda arvestades. ja tekib teatud risk, nimelt sotsiaalfondi hakatakse kasutama siis ainult nende inimeste jaoks, kus on näha kiireid ja mõõdetavaid tulemusi ehk teisisõnu hakatakse tegelikult äh, toetama ainult kõige tugevamad ja ülejäänud unustatakse, toon ühe näite. näiteks pikaajaliste töötute grupp äh, on tegelikult äh, väga heterogeenne. mõned on tööturult alles hiljuti välja langenud, teised on sealt olnud puudu eemal juba kaua, nendel on erinevad probleemid, mõned on puuetega inimesed, mõned on näiteks narkosõltlased ja tulemuspõhise eelarve reeglite kohaselt peab Sotsiaalfondi korraldusasutus keskenduma nendele pikaajalistele töötutele, kes on tööturule kõige lähemal, mitte nendele, kes, kellel on vaja lisatoetust töökoha leidmiseks ja nüüd äh, järgmine problemaatiline küsimus äh, korraldusasutusena. kui äh, teil ripub pea kohal oht, et te oma tulemuste mittetäitmisel äh, võib teid tabada rahandus, rahaline trahv, siis te keskendute ainult nendele vahenditele, mille te olete juba varem äh, läbi katsetanud ja millega riske ei kaasne ja see tekitab jällegi pingeolukorra, sest et just nimelt sotsiaalne novaatorlus äh, on see, mis meil võib edasi viia, see aga eeldab äh, sotsiaalsete probleemide lahendamisel erinevate asjade läbitestimist. artikkel üheksa praeguste äh, ühiste sätete puhul rõhustab meid ju, äh, vabandust, kohustab meid keskenduma sotsiaalsele innovatsioonile. korraldusasutusena tuleb mõelda muidugi ka kasusaajatele. kasusaajad peavad vältima samuti riskile minekut. Baden-Württembergi liidumaas, liidumaal on tihti tegemist mittetulunduslike ühendustega, heategevuslike äh, organisatsioonidega, kellel on väga väike finantspuhver kui nemad ei tohi ühelt poolt tulu saada ja teisalt äh, võib nende, nende puhul kaasneda see oht, et äh, nad lähevad pankrotti ja nende kohta esitatakse rahalisi nõudeid, on nende jaoks sotsiaalfond äh, täiesti sobimatu, sest et sellega kaasnevad lisaks kõigele muule ka igasugused bürokraatlikud probleemid. ja võtaksin asjad siis veel kord kokku. kui me rakendame tulemuspõhist eelarvet läbi finantsvõimendis ja see tekitab omaette momentumi. tulemuspõhine eelarve muudab ka reeglitele vastavust, see tähendab seda, et sellised nagu uuenduslikud lähenemised jäävad kõrvale ja asendatakse need läbiproovitud instrumentidega ja sellel võib olla ka heidutav mõju eh, kasusaajatele, kui kogu selle asjaga kaasneb suur risk nende jaoks ja lõpetuseks võib see tähendada struktuurseid ähm, äh, tagajärgi, negatiivseid tagajärgi nende inimeste jaoks, kelle sotsiaalsed probleemid on liiga keerulised selleks, et oleks võimalik neid kiiresti ja selgelt mõõdetavalt lahendada. suur tänu! suur tänu! sellistel momentidel pärast selliseid äh, sõnavõtte tõesti tekib poliitikul selline mõte teinekord, kas viskame kogu selle asja prügikasti ja kas üldse jõudu on selle asjaga edasi tegeleda, mõte, et mis me teeme siis nüüd? mis asja me nüüd teeme? eelarve kontrolli komisjon on ikka ja jälle endale esitanud küsimuse näiteks noorsoo tööpuuduse vastases võitluses, et mis nendest miljarditest saab, mille me oleme Euroopa üle laiali jaganud selle eesmärgi puhul ja me ütlesime, et me ei tea, sellepärast et statistiliselt ei ole võimalik seda praegu kokku arvutada, sellepärast et ei ole aruandluskohustus kaasanud, no mille, mis, mis te siis nüüd välja pakute, et mis me, mis me ette peaksime võtma? jah, hea meelega vastan, ütleb härra Poll nüüd ähm, Sotsiaalfondi korraldusasutusena on meie ettepanek, et ärgem reguleerigem kõike viimase silbini äh, ära äh, selle tulemuspõhise eelarve osas, jätkame, jätkame ka eksperimenteerimisvõimalusi ilma selle ohuta, et kohe kaasnevad sellega finantskaristused. me tahaksime proovida läbi erinevaid asju ja tegelikult asjade katsest rahastamine ongi tegelikult ESF-i kõige ligitõmbavam aspekt võrreldes teiste fondidega, aitäh! suur tänu, kolleeg Fernandes! suur tänu! ma olen ikka ja jälle rõhutanud sellele, kui oluline on finantsvahendite omavaheline koordineeritus ja teiste fondidega kokku sobivus, näiteks tõukefondidega. ja kui me räägime sotsiaalsest innovatsioonist, siis räägitakse väga palju finantsvahenditest selles kontekstis. EAS-i näiteks on üks nendest programmidest. ja minu küsimus eh, teile, härra Poll, suur tänu selle avalduse eest. kui te koordineerite Euroopa Sotsiaalfondi teiste finantsvahenditega, kas te seda teete? ja kui, siis kuidas see välja näeb? kui te sellist asja ei praktiseeri, kui te aga arvate, et see oleks hea viis asju lahendada, siis öelge seda meile, kas see võiks olla mõistlik sünergia, sest et mina arvan, et sotsiaalne innovatsioon peab olema võib-olla seotud ka finantsvahenditega, nii nagu see on meil EAS-i puhul ja veel üks märkus, mille, mida väljendasid ka meie esimees ja meie raportöör. kuidas tõukefondide kasutamisel üldse ette arvata tulemusi ja ma tahaksin, et Kontrollikoda võiks ka meid aidata sellele küsimusele vastust leides. kuidas on võimalik eh, prognoosida tulemusi selliste fondide kasutamise puhul? sest et jah alati on ilus rääkida tulemustepõhisest eelarvest, kena sõna, aga see ei tähenda seda, et me lõpuks äh, oleksime edukad ja, ja kõik see oleks tõhus. prognoos äh, on alati teha päev pärast matši. aga me peame mind kuidagi asju prognoosima. kui me ütleme, et meil on väga väikesed ambitsioonid siis on pärast võimalus öelda, et tulemused on olnud suurepärased, oleme ületanud eesmärke, aga eesmärk oligi väga kehv. ja polegi eriti raske seda ületada ja see võib kaasa tuua perversed tulemused. ja minu viimane küsimus. kuidas on kuidas, kuidas ikkagi see tulemustepõhine eelarvestamine välja peaks nägema? härra esimees. kui lubate, ma samas vaimus jätkaksin. kas me tegelikult oma reguleerimisega natukene üle ei pinguta, sest millest me lõppkokkuvõttes räägime? me räägime siin vahendite jagamisest liikmesriikide vahel. kokkulepete kohaselt liikmesriigid, kes panustavad äh, solidaarsusest lähtuvalt ja mõned liikmesriigid on väga suured panustajad, saavad vastu tagasi vähem, teised saavad rohkem, kui ise on sisse maksnud. noh, see ongi solidaarsuse põhimõte. aga kas me tõesti peame seda hakkama, seda põhimõtet äh, reguleerima nii keeruliste eeskirjadega? Te viitasite eksperimenteerimisele. kuidas oleks võimalik äh, leida uuemaid lahendusi, kui kõik on ära reguleeritud viimase silmini? näiteks praktikakohtade pilootprojekt, see oli meil siin üks asja arutelul ja pikaajaline mobiilsus. ja tegelikult me ei saanudki midagi ette võtta, sellepärast et reeglid olid nii karmid. innovatsiooni jaoks on vaja, vaja lõdvemaid tingimusi, et oleks võimalik sellel innovatsioonil tekkida. loomulikult osapooled panustavad ise ju alati ka öö, vahenditega ja see on kõige parem pidur üldse, parem kui reeglid, kas me peame tõesti kõik selle nii keeruliseks äh, muutma või peaksime me neid äh, reegleid natukene lõdvendama. teinekord on see täiesti karikatuur, karikatuur, mis välja tuleb, härra Sarvamaa, palun. Well... suur tänu, härra esimees kõigepealt, härra Poll, suur tänu teile väga selge sõnavõtu eest. aga ärgem unustagem, et see on Sotsiaal- ja Integratsiooniministeeriumi seisukoht, mida te täna väljendasite. ja loomulikult me peaksime vältima öö, äh, lihtsustatud seisukohtade või lihtsustatud lahendite öö, võtmise, võtmist vältima ähm, selles valdkonnas. aga samas mina ei taha isegi üldse hakata mõtlema sellele, et parimate kriteeriumite otsingul loobuksime me sellest võimalusest nendes valdkondades, kus see tegelikult oleks võimalik. mina arvan, et me ei peaks loobuma kõigest lihtsalt sellepärast, et te nagu ütlesite, luuakse omaette momentum, minu meelest see on ikka öö, äh, probleemi öö, äh, räige liia-, üldistamine vajadused on erinevad, kriteeriumid äh, peavad ka olema erinevad äh, mõju ja tulemuste hindamisel. aitäh! härra Kölmel palus sõna. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin ka äh, südamest tänada meie eeskõnelejat härra Polli selle ülevaate eest ja nii mõneski aspektis olen ma nõus sellega, mida kolleegid juba ütlesid, kuid äh, läheksin natukene rohkem äh, sinna suunda, et äh, me kindlasti ei kaldu küll sellesse, et kuivõrd, et selle, sellisesse lähenemisse, et kui on ülesanne liiga raske, siis me sellest loobume ega see ei tähenda ju kõike seda, et me peame eh, võtma vastu selliseid eh, seaduseid ainult, eh, mida on võimalik igal pool rakendada. Saksamaal on küll näited selle kohta olemas, et muidu see asi läheb absurdi, absurdini, kui me ainult koefitsientidele keskendume, millest mitte mingisugust abi ei ole. see oleks tõesti üleliigne bürokraatia. sellest me peaksime hoiduma on valdkondi, kus on see täiesti võimalik ja ma olen täiesti veendunud, et mõnedes valdkondades on seda võimalik kõike teha ka väga edukalt. aga nüüd Euroopa Solidaarsusfond, selle puhul minu meelest on nii, et, et see on selline abifond, sest solidaarsus tähendab abi. ja siin ei peagi olema võib-olla alati eh, nii-öelda selgelt mõõdetavad eesmärgid. abi ju tegelikult äh, seda ei pea alati mõõtma numbritega. ma olen täiesti veendunud, et Euroopas on vaja solidaarsust võib-olla rohkemgi, kui tänaseni on näidatud, aga kui me samas ütleme, et me tahame bürokraatiakoormat vähendada, siis ma arvan, on küll eh, võimalused siin eh, täiesti olemas, me peame mõtlema, kellel on seda solidaarsust ja abi vaja. nagu teate, ma olen ühe korra juba selle ettepaneku teinud, et eh, räägime avalikult sellest kas on mõtet ikkagi sellel, et netosissemaksjariigid maksavad üsna suured summad Euroopa Liidu eelarvesse ja samas äh, saavad siis üsna suure osa sellest rahast jällegi tagasi. ma arvan, et see probleem oleks lihtsalt lahendatav, kui me probleeme lahendama ikkagi probleemi allika juures. Saksamaal näiteks see tähendaks siis seda, et föderaalriigis liidumaad näiteks Baden-Württembergi liidumaa, kust on pärit ka härra Poll, Stuttgartis, seal linna, pealinnas on ülevaade probleemidest kindlasti parem kui Berliinis on ülevaade Baden-Württembergi probleemidest ja Berliini liidumaa juhtkond teab samas Saksamaa probleeme paremini kui kindlasti meie, nii et miks me peame siin kõik eh, saatma Stuttgartist kõigepealt Berliini ja siis Berliinist Brüsselisse selleks, et raha saada. miks me ei lihtsusta neid reegleid niimoodi, et see ei peaks olema nii, läbima nii mitut punkti? võib-olla see ei ole nüüd väga populaarne ettepanek ja liigub natukene rohkem Margaret Thatcheri seisukohtade suunas, aga sellegipoolest võiksime sellest avalikult ju rääkida, sellega me saaksime öö, eh, palju paremaks muuta ma ei räägi siin sellest sellepärast, et ma tahaksin Saksamaa sissemakseid vähendada, mina arvan, et Saksamaa netosissemaksed on olnud täiesti õigustatud ja on väga olulised selleks, et Euroopa Liit hästi toimiks, aga see Euroopa Liit oleks veelgi tõhusam, kui ta oleks lihtsam. aitäh, härra Ashworth! Uh, um, suur tänu, esimees, mul on väga hea meel, et meil see arutelu toimub, sest äh, tulemustele keskendumine on midagi, mille üle ma olen pikalt ja põhjalikult mõelnud ja enne äh, sõnavõttu äh, palun võtke arvesse, et ma kõike toetan seda, mis äh, eesmärkide nimel meid edasi viib. aga esiteks tulemuslikkusele põhe, põhe, keskendumine ja lihtsustamine on justkui vastuoluline teema sest kui tahetakse tulemusindikaatoreid aga samas lihtsustada, siis tekib siin automaatne vastuolu. teiseks, väga raske on leida tegevus või sisse tuua need mõõdikud, mille puhul ühest äh, küljest kvantitatiivselt mõõdetavad, aga teisest küljest, kuidas kvalitatiivseid valdkondi hallata. see ei ole nii lihtne ja kolmandaks äh, tahaksin öelda, et äh, avaliku sektori äh, aruandlus, mille kogemus mul on, tekib oht, et toetatakse justkui sellist tulemuskultuuri ja justkui julgustatakse ametivõime selleks, et äh, lihtsamini kättesaadavaid tulemusi äh, ära kasutada ja mitte julgustada inimesi raskemaid äh, asju tegema ja palju tihtipeale leiame tagantjärele, et oleks pidanud keskenduma sellele, mis oleks rohkem jõupingutust äh, nõudnud, aga samas me oleme justkui motiveerinud äh, va-, valesid eesmärke, aga mis lähtuvad sellest, et meil on tulemustele põhinev kultuur, aga samas ei ole see parim lahendus võib-olla, selline oli minu märkus, aitäh. ja mõõdikutes suhtes tuleb olla umbusklik, sest äh, need toovad endaga kaasa optimeerimise Äh, ja tekitavad teatud ohuolukorra. härra Saarvamaa. osa sellest arutelust toimus ka varasemal äh, kohtumisel kella kahest kuni kella kolmeni, aga nende jaoks, kes siin kohal ei olnud, kordaksin seda, mida ma ütlesin lühidalt. see on just see põhjus, miks me peame töötama väga ettevaatlikult äh, mõistete kujundamisel, selleks, et me ei lähtuks äh, kergesti kättesaadavatest tulemustest ja ei astuks nendesse aukudesse, millest kolleeg rääkis. aga just sellepärast peame me seda tegema, me peame suutma defineerida selle, kuidas äh, saada paremaid tulemusi kulutatud rahaga ja see on kõik, aitäh! ilma mikrofonita suur tänu, ütleb härra Manga. üks äh, lühike märkus ainult, härra Kölmel äh, tuletas oma sõnavõtuga mulle ühte asja meelde. täna on meie ees järgmine probleem. netosissemaksja riigid saavad osa oma rahast tagasi, kui seda raha ei ole ära kulutatud. see tähendab seda, et tema huvides muidugi ongi see, et seda raha ära ei kulutata. ja sellepärast saavad mõned sellest kasu, et eelarvet täidetate poolikult. aga oluline oleks see, et see raha ei läheks tagasi liikmesriikidesse, vaid kantakse üles järgmisesse eelarveperioodi, et asjad oleksid tõhusamad, aitäh. Madame Maletic. proua Maletic. suur tänu. sooviksin öelda, et minu arvates tulemuste äh, keskenduv eelarvestamine on midagi, mida me ei saa vältida, sest meil on vaja analüüsi, meil on vaja tulemusi, me peame paika panema meetmed ja mõõdikud, millest lähtuvalt me näeme, et tulemused on kas saavutatud või mitte, kas edusammud on saavutatud ükskõik millises poliitikavaldkonnas. ma olen nõus sellega, mida öeldi et on väga palju takistusi äh, heaks äh, rakendamiseks äh, selle, see eelarvestamise puhul, sest kui me mõõdikud paika paneme, siis oleks vaja arvesse võtta ka erinevaid aspekte, mis on seotud erinevate tegevustega. kui tegemist on millegagi, mida on lihtne Äh, tuvastada, sest seda korda, korratakse tihti, sest tulemusi äh, saavutatakse, siis oleks see võib-olla vähem arvesse võetav, aga aga kui tegemist on millegiga, mida on raskem saavutada, siis peaks selle nii-öelda arvestatav mõju olema tugevam väga hea. lõpetuseks, härra Poll, kas teil on, kas teid inspireeris ka midagi nendest sõnavõttudest? suur tänu, et andsite mulle korraks veel võimaluse vastatada. finantsvahendid ei kasutata üldse Baden-Württembergi liidumaal. me ei näe üldse mitte ühtegi valdkonda, kus me võiksime neid vaid mõistlikult ära kasutada ja eesmärkide saavutamise puhul tõesti, meil on praegu see probleem, et juba kõikides valdkondades oleme me sada protsenti oma eesmärgid juba täitnud, see on väga rõõmustav muidugi, aga see tähendab seda, et me peame nüüd äh, hakkama programmi muutma ja tekib jällegi küsimus, et kui mõistlik see on ja härra esimees, äh, te võtsite mul sõnast suu, sõnad suust, kui te ütlesite, et innovatsioon vajab kerget raamistikku, meie oleme täpselt samal seisukohal, aitäh. Kressle, suur tänu, ka mina õppisin sellest kõigest midagi. ma arvan, et see innovatsiooni osa tuleb lahendada kuidagi teistmoodi kui kõik teised osad. ma olen kaas, ma ei taha kaasesimeest ajada siin meelehärmi, aga ESF ja struktuurifondide suunised ja rakendusreeglid ja määrus äh, on ähm, eelarve kontrolli komisjoni jaoks äh, lähtedokument, äh, aga härra Pool, kas teil on mingisugune info selle kohta, et mitu lehekülge peab läbi luba, lugema, enne kui saate midagi otsustada? suur tänu, meie kolleeg äh, jah, pidas ühe ähm, ülevaate selle kohta, kaks ja pool tuhat lehekülge tõi ta kaasa dokumente, et näidata, kui palju me peame läbi lugema, enne kui me saame üldse midagi teha. proua Kressle, ma arvan, et selles see asi ongi nimelt need reeglid, äh, neid on liiga palju ja, ja sellest midagi välja lugeda on ikka väga raske. ja arvestades, et see on ikka metsik paberikogu, äh, aga teisalt jälle ei saa me seda asja ilmselt kuidagi lahendada teistmoodi, kui äh, kaasates vastutavaid komisjone ja seega jälle tekib see, see paberikorv ainult kasvab. tegemist on väga olulise teemaga siin on kaks aspekti. esiteks, ähm, mis puudutab äh, valitsuse tegevust, kes tahab ähm, saada kulutatud raha tagasi ja mitmeaastase äh, aasta lõikes äh, toimib see. põhimõtteliselt on siis tegemist nii-öelda raha tagasaamisega, see on see põhiline küsimus. vabandan, et seda nii otsekoheselt ütlen, aga nii see on ja teine aspekt on see, kuidas äh, suurendada neid tegevusi, mis on kasulikud tööhõivele, sotsiaalsele ühtekuuluvusele, dünaamikale ja majandusele ja me oleme jõudnud sellesse etappi, kus paneme me paika reeglid tihtipeale mingite kümnete tuhandete eurode see küll loob töökohti jah, kohalikul tasandil, haldustasandil, aga see tekitab tõsist äh, äh, frustratsiooni ja jätab ähm, äh, Euroopast halva maine. suur tänu. jätkame. ja nüüd äh, äh, Äh, Euroopa Poliitikauuringute Keskuse esindaja. suur tänu, ütleb härra Nunes Ferreira, aitäh, et mind võõrustate siin. mul, mul on lihtne teema käsitleda, EFSI ja ESIF, tegemist on ainult ühe tähe vahega selles nimes, aga tegelikult olukord ei ole nii lihtne ma olen lugenud läbi kõik Omnibus määrused äh, ja mingi hetk otsustasin, et võib-olla seega peaksime üritada seda ka teatud distantsilt vaadata. siin on kohal mitmeid eksperte, teie saate käsitleda detaile, mina aga väldin seda. ja seega läheksin ma kaugemale eh, eh, nii-öelda iga reeglit eraldi vaadates, aga vaatan, millised on EFSI ja SIFi põhimõtted ja mina omalt poolt eh, tahaksin eh, nüüd mis nupule ma peaksin vajutama, küsib kõneleja. ma tahaksin äh, algtõdede juurde tagasi minna, alati on hea selle juurde tagasi minna, vaadata asju teisest perspektiivist, sest väga palju on muutunud kakskümmend aastat oleme me tuult taga ajanud, äh, eelarvet muutnud äh,, asju kohandanud ja öö, äh, asju surunud ülemäära alla ning loonud paindlikkuse sinna, kus seda ei ole ja tõesti akrobaatilisi jõupingutusi teinud äh, ja väga paljudes küsimustes on tegemist pigem vaimsete kui ratsionaalsete või loogiliste ülesannetega, need on just ülesanded, millega hakatakse tegelema ja harjutakse, aga mille tegelikult väga palju äh, taga ei ole nagu te näete, siis tehnilisi probleeme on mul küll, aga näete siin seda äh, keerukuse aspekti. siin on punane ring, sest paljud asjad, mis siin on, on äh, nii-öelda väljaspool eelarvet. ja näete, et siin on äh, väga palju komplekssuse tasandeid ja see tekitab tõesti lootusetu tunnet, mida peaks tegema. ja seega luuakse uusi reegleid selleks, et reguleerida reegleid aga ma pean ütlema, et äh, me oleme jõudnud punkti, kus äh, struktuur ei ole õige. eesmärkidest oleme me teinud vahendid, ehk siis meil on ühtekuuluvuspoliitika, mis on jagatud tükkideks Euroopa ühendamise rahastu, äh, Horisont, kõik need erinevad eesmärgid ja kõik need on muudetud erivahenditeks, millel on erinevad reeglid, igal süsteemil on erinev kohaldamine, eh, peadirektoraadid ei suhtle omavahel, institutsioonid ei tee seda, nüüd on vaja teha koostööd, aga samas igast eesmärgist on saanud eraldiseisev vahend ja see tekitab väga palju keerulisust igalühel on omad äh, rahastamisallikad ja reeglid, aga tegelikult on meil ainult kahte tüüpi vahendid. me ei pea rahastama õnneks äh, politseid, haiglaid, äh, tervishoidu ja nii edasi, seega on meil tõesti vedanud, et põhimõtteliselt on tegemist kahe vahend, ehk siis finantsinstrumendid ja toetused me oleme justkui lahjendanud seda lisandväärtust ja me jätkame selle tegemist uute kildude loomist, üritades teemasid äh, lõhkuda. aga reaalsus on selline, et isegi kui me ei taha, kui meile ei meeldi, siis sündmused sunnivad meid sellises suunas liikuma, mille ma viitan. meil on lihtsustamise kõrgetasemeline äh, rühm, meil on äh, erineva tasandi tegevused, eelarve, mis on tulemustele suunatud, omavahendite töörühm, paindlikkus aga siin on ka väike ähm, sõnavääratus äh, pre-, viide Brexitile, aga võib-olla oli see õigustatud äh, äh, vääratus, sellepärast võib-olla meil on Brexitit vaja selleks, et eelarve paika saada. ja kahjuks peame sellega nüüd toime tulema, aga see viib meid sellele, et meie toetused on veelgi paindlikumad me piirame äh, takistusi erinevate rubriikide vahel ja see on midagi, millele on aastakümneid viidatud, vähemalt kakskümmend aastat, kui mina sellega olen tegelenud, on räägitud paindlikkusest, et ei tohiks olla nii piirav, ei tohiks asju nii enne, ette paika panna ja aga nüüd äh, kriisihetkel räägime me suunas, äh, mis viitavad asjaoludele, millest on räägitud aastakümneid isegi strateegiliste investeeringute fond, EFSI, mille kava ma olen näinud kümme aastat enne seda, kui äh, see loodi, sest inimesed nägid, et äh, seda on vaja ja see tuleb kunagi luua, aga seda ei osatud ette näha. aga ma mäletan seda põhimõtet, et on vaja ühte finantsvahendit, äh, mis puudutaks erinevaid riike. me oleme jõudnud millegini, mis puudutab äh, tõhususe tõhustamist ja ressursside ümbermääramist. me peame lihtsustama olukorda selleks, et meil oleks vaja hallata kogu seda keerulisust. me ei pea looma keerulist olukorda lihtsustades ehk siis me peame tõesti lihtsustama seda, mida on vaja, et me suudaksime kontrolli all hoida kõige keerulisemat olukorda. meil on vaja paremaid vahendeid, mis päris olukordadega toime tulevad. näitaksin seda teile graafikul, nagu öeldud, kui sellele mõelda, siis äh, maailm on väga lihtne. meil on siin toetused, ma räägin siin Euroopa Liidu sisestest, loomulikult on ka välised, aga toetused, mis on poliitikapõhised, äh, regionaalarengu fond, Horisont, ESF ja nii edasi ja lisaks selle finantsvahendid, mis on nõudlusest tulenevad, EFSI, ESIF ja nii edasi. üks on rohkem avalik, teine rohkem era, ehk siis põhimõtteliselt on tegemist kahe süsteemiga, Äh, kuigi justkui oleks meil neid kakssada, aga tegelikult on kaks põhimõtet. Äh, toetuste äh, taiba sees on nüüd, ma olen siia toonud need pealkirjad, taristu, võimekuse loomine, sotsiaalareng ja innovatsioon, teadus-arendustegevus, sest toetused on pigem seal innovatsioon, aga võib olla pigem finantsvahendite all lisaks sellele finantsinstrumendid, mis puudutavad taristut, äh, ettevõtete toetust ja innovatsiooni. tegemist on siis kahte tüüpi lahendusega, mis meil on olemas. aga siin pildil olid ka käärid, olukord muutub ähm, keeruliseks, jah, nüüd te näete need ka, tulevad käärid, meil on eelarve ülemäär, meil on äh, vaja pirukas jagada, meil on väga palju kontrolli, väga palju nõudmisi, et raha tagasi saada, et midagi kaotsi ei läheks, et eelarve tõesti äh, kõike arvesse võtaks ja siis ühest küljest äh, piirkonnad äh, ehk siis need erinevad rahastussuunajad, erinevad tasandid erinevates riikides, erinevad riigid, lisaks sellele äh, Ähm, äh, nii-öelda kesksed ja jagatud ja mõlemad täidavad sama ülesandeid, toetavad taristuid, ettevõtteid ja innovatsiooni, aga samas on üks ühe bürokraadi, teine teise bürokraadi vastutusala ja siis on erinevad reeglid, aga tehakse samu ülesandeid näiteks VKE-d EFSis ja innovatsiooni EFSi ja nii edasi. ehk siis äh, Äh, väga paljud neist on ka piirkondade osas äh, killustatud. meil on nüüd vahehindamine ja see on äh, veel täheaastate kaugusel. tegemist on aga samas juba suurte edusammudega, meil on võimalik edasi liikuda kahe tuhande kahekümnenda suunas. see aitab meid sellepärast, et see lahendab teatud takistused, mis on tekkinud. siin on väga palju probleeme, aga neid ma ei hakka eraldi käsitlema ja kõigis neist on oma positiivsed küljed, aga nüüd usaldusrahastud, keda ma nimekirja ei toonud, jah, see on justkui aspiriin, millega saab vähendada seda tunnet, et äh, on mingi haigus peale tulemas, aga probleem on selles, et on ülemmäärad, mis ei ole realistlikud loome rahastut selleks, et justkui väidetavalt äh, probleemidega võidelda, justkui asja pildil hoida, aga samas ei ole meil eelarvet selleks, et äh, teha seda, mida teha, mitte selle asemel, et eelarvet kusagil mujal kärpida ja tõesti mingit mõju avaldada võtame siis aspiriini, aga samas me ei ravi algpõhjuseid. järgmiseks äh, parendus, aga mis näiteks finantsmäärus, aga see ei ole kindlasti optimaalne lahendus ja minu arvates äh, on vaja mingeid äh, suuremaid tulemusi, sest jah, meil on kahe, kolme aasta pärast äh, probleemid, näiteks Brexit äh,, kes maksab, äh, mis arved, ehk siis meil on tõelised väljakutsed ja mulle meeldib see, mida eelarve peadirektor konverentsil ütles, mis paar, mõnda aega tagasi toimus, mis toimub, kümme miljardit, kes hakkab rohkem maksma ja nii edasi. ta ütleb, et meil on eelarve viiskümmend miljardit ja isegi kui see on sada nelikümmend, siis peame tagama, et seda raha hästi kulutatakse. mis siis ikka, küsimus on alati selles, mis siis ikka Äh, miks äh, asjast nii suur kära tekitada, et eelarve on ikkagi päris äh, suur, me peaksime leidma lahendusi selle asemel, et lihtsalt nagu peata kanad ringi joosta. meil on vaja toetuste paremat kasutust erinevatest valgud, valdkondades, meil on vaja selgeid reegleid, et inimesed ei peaks vaatama täpselt, mis valdkonnaga on tegemist, kas tegemist on külaga, piirkonnaga Äh, kas peab minema Põllumajandusministeeriumisse tee hankimiseks või Regionaalarengu äh, ministeeriumisse, millised on menetlused, tegemist on lihtsalt tee-ehitusega ja väga palju asju peab olema reeglitega kooskõlas, meil on vaja äh, vahendeid määrata lähtudes vajadustest, siin on teatud edusamme, nagu öeldud, siis mõningaid edusamme, aga toetuste keerukust on vaja vähendada on vaja vähendada ka finantsinstrumentide keerukust, need on nõudluspõhised, mida rohkem huvi on, siis seda suuremaks lähevad ka kulud ja see tähendab, et peab teistmoodi nende osas mõtlema. teatud piirangud äh, omakorda hävitavad instrumente, tehti teatud fondi ettepanek, aga pärast seda, kui see läbi läks, siis äh, toodi sisse nii palju piiranguid, et tagada, et see oleks keskendunud, et keegi sealt üldse abi ei taodelnudki, keegi ei tahtnud seda fondi, sellepärast et see oli liiga äh, jäik. Äh, väikesed äh, vahe, äh, fondid ähm, Äh, mõjutavad riski ja seega on meil vaja justkui ühte rahapotti, milles on erinevad rühmad, kus oleks samad abikõlbulikkuse põhimõtted ja teatud täiendavuse reeglid sektoripõhiselt, aga on võimalik äh, neid asju käsitleda selgemalt ja riskipõhisemalt. ja seega on väga palju menetlusaspekte, mida võiks vältida see on unistus, see võtab aega, ma tean, et ma soovin liiga palju, aga vähemalt võime hakata sellele mõtlema. see on minu lõpuunistus, lihtsustatud eelarve, kus toetus käsitleb taristu, sotsiaaltöö arengut, eh, inimressurssi, finantsinstrumendid teevad seda, mida vaja ja on ka teatud arenguaken, miks, eh, seda võib ka teistmoodi nimetada. me lõime EFSi ja inimesed eh, ütlevad, et EFSi ei käsitle keerulisi piirkondi, sellepärast et EFSit ei ole selleks loetud. kui tahate, et see seda teeks, siis on vaja kõrgema riski element sisse tuua, mis käsitleb selle valdkonna probleeme, sest vastasel korral, kuna see on nõudlusepõhine, siis on vaja investeering, investeeri-, investoreid ligi tõmmata ja on vaja luua teatud äh, Äh, nii-öelda olukord, kus see on atraktiivne. ja investeerimispank tegeleb projektidega väljaspool Euroopa Liitu, selliseid asju, mida nad Euroopa Liidus ei saa teha ja see ei ole loogiline. meil on vaja ühte rahapada taristutele ja kui meie eelarve on lihtsustatud lihtsa struktuuriga, siis on võimalik toime tulla keeruliste aspektidega, võib-olla siis kontrolli tasandil või kusagil mujal ja sellega ma piirduksin, aitäh. ehk siis meil oleks kümneleheküljeline reeglistik, võib-olla isegi lühem. see on ju see, see oleks ju väga hea. revolutsioon on käimas C'est pas mal, hein? Absolut, genau. Ich habe mir gerade, ich habe mir vorhin schon überlegt, ob ich kündige. see pole üldsegi halb mõte. mina mõtlesin, äh, kas ma peaksin tagasi astuma, ütles härra äh, proua Gräsle sellisel juhul. jah, teil on õigus selles osas, kuidas te olukorda kirjeldate, see on üsnagi kasulik. meie probleem on selles, et kõik on võimalik, aga samas on ka vastupidine võimalik ja juhul, kui me jätkame, et me kõiki asju omavahel segi paiskame, selle asemel, et eraldi hoida, siis eh, ma arvan, et me ei suuda sellest segadusest välja tulla. kui meil ei ole üldse reeglistikku, siis ei õnnestu meil midagi ära teha. ma olen selle teemaga juba viisteist aastat tegelenud ja alati on tuhandeid erandeid eh, ja meil on täiesti võimatu äh, kuidagi seda asja arusaadavamaks teha toetuse saajatele. meil on kuus peadirektoraati, kes äh, tegelevad erinevate põhimõtetega, erinevad taotlused, erinevad menetlused ja ja kui me vaatame erinevaid rahastamisvõimalusi suurte projektide puhul, siis on äh, alati äh, tosin inimest, kes reeglite mõistmisega, analüüsiga tegelevad, ühtne reeglistik loomulikult või juhend loomulikult kõiki probleeme ei lahenda, aga me peame siiski asjadel vahet tegema. ja mulle meeldis väga hästi see pilt, äh, mis teil oli, mis rääkis, milline on see keerukuse aspekt, me peame seda kuidagi lahendama me ei tohi ainult kõike panustada paindlikkusele, meie eesmärgiks on küll saavutada teatud paindlikkus, usaldusrahastud ja nii edasi, ehk siis see, mis te ütlesite, oli väga huvitav, aitäh selle töö eest! siin on ka eelarvekomisjoni üks tabel siin sees äh, kui ma nüüd ei eksi. härra Fernandes, palun. suur tänu, ma tänan sõnavõtjat. see tabel näitab, et see kõik keerukad aspektid on läbitud ja iga korraga oleme seda veelgi keerulisemaks muutnud. ma eeldan, et meie kahe raportööri jaoks on olukord selline, et me taas äh, astume sammu tagasi ja hakkame lihtsustama ja võib-olla see on liiga keeruline, aga lisaks veel üks asi. me räägime abisaajatest ja meist. me peame arvesse võtma, et lisaks Euroopa Liidu tasandil on ka kohaliku tasandi äh, keerukus sest äh, kohalik tasand muudab asja veelgi keerulisemaks, lisaks selleks piirkondlikud äh, meetmed, mis selle, seda taaskord muudavad ja seega on täiesti äh, võimatu jõuda selleni, et eesmärke saavutada. veel üks asi. komisjon peab mulle andestama, aga ma ei tea, kas see keerukus ei ole aidanud lahendada näiteks seda tõsist probleemi, mis meil on maksetega. kaks tuhat neliteist kakskümmend kolm miljardit äh, tasumata makseid. Äh, kujutagem ette, kui me hakkame finantsraamistikku väga hästi rakendama, siis äh, tuleb välja, et meil ei ole maksete jaoks raha, et nii kiiresti tegutseda ehk siis see praegune olukord, äh, see halb rakendamine on aidanud meid selleks, et äh, mingil äh, sügavamal tasandil parendada maksete olukorda. see on justkui peaaegu nagu selline autoregulatsioon. ma olen samuti täitsa nõus sellega, et et kõik need asjad ei olegi nii erinevad, need toetused ja finantsvahendid, aga loomulikult on siin teatud kattuvusi, paljudes riikides on programme, eh, mis aitavad ja me näeme struktuurifondides samuti võimalusi kasutada teatud osa finants, seda finantsinstrumentides ja kui kaugelt vaadata, siis tundub see võib-olla ka keeruline, aga kui keskenduda teatud punktile, siis muutub olukord palju selgemaks. aga jah, tõsi ta on, me peaksime lihtsustama selleks, et maksimeerida iga euro mõju. ma ei tea, kas seda definitsiooni võiks kasutada lisandväärtuse loomiseks, aga sellest rääkimine on loomulikult teine küsimus, mida ma tahaksin teha aga minu mõistet ei tohiks siin kuidagi hakata kopeerima. mis definitsiooni teie annaksite, kui oleks võimalik seda teha lisandväärtusele? ja veel üks küsimus. see viimane joonis kas see on kooskõlas ka nende võimalustega, mis meil on, kas mitmeaastases äh, finantsraamistikus võiks ka see kooskõlas olla ka nende rubriikidega taristu, sotsiaal, inimkapital äh, ja põllumajandus loomulikult ei tohiks kuidagi tähelepanuta jätta, aga teadmine, kas äh, sellega on võimalik midagi muuta või ei seoses äh, mitmeaastase finantsraamistikuga ma ei ole millegi vastu, viis rubriiki, mis meil on, sellega meil probleemi ei ole, see toimib. ja ma arvan, et probleem ei ole rubriikides, aga äh, juhul kui või mitte, kas sellel võiks olla mõju äh, mitmeaastasele finantsraamistikule? aitäh, palun üritage teha lühidalt, sest äh, meil on ka teatud ajalised piirangud. Uh, proua Maletitš ja ma tahaksin rõhutada seda, et kui me räägime lihtsustamisest ja eelarve muutmisest, peaks me alati arvesse võtma ka seda, et eelarvega peab saama vastata põhiküsimustele, mis, mida rahastatakse, kus, kuidas ja kui tahate vastata, mida rahastatakse, siis on vaja klassifikatsiooni ehk siis äh, programmi poliitika lähenemine, aga lisaks sellele ka see, mida rahastatakse majanduslikus mõttes, ehk siis taristu, kapital, äh, erinevad kulud, palgad ja nii edasi ja kus äh, siis see on nagu see klassifikatsioon, mis puudutab äh, kohapiirangut, see, kuidas rahastatakse, puudutab allikat, kas tegemist on finantsinstrumendiga, toetusega või muude allikatega, mida võidaks kasutada, ehk siis dokument peaks olema lihtne, aga me peame alati suutma vastata põhiküsimustele suur tänu, härra Albrecht, palun. jah, ma usun, et üks äh, meie seminari järeldusi ähm, on selles, et äh, finantsmääruse enda mõju, vaid äh, tagajärjed on need, kui paljud Euroopa kodanikud või parlamendisaadikud mõistavad finantsmäärust või isegi meie komisjoni liikmetest mõistavad seda. seni ainult proua Kressle, võib-olla nüüd on mõned veel lisandunud kõigepealt äh, see, mis minu arvates on oluline, äh, sõnavõtja ütles asjad väga selgelt välja, see, mida meil on vaja ja mida me teame, mida, millest me oleme rääkinud aastaid, kõik teavad, et see on nii. keegi ei taha seda muuta, kelle huvides on lihtsustamine, kes sellest kasu saab? kas me tahame lihtsustada seda komisjoni tarbeks või äh, toetuse saajatele. ja sellega seoses on meil võimalik äh, panna paika teatud abivahendid, kui keegi tahab midagi teha, siis ta saab minna kuhugi ja öelda, et ma tahan teha seda. kuidas seda saaks rahastada, kus on sellega seonduvad äh, vahendid, kas see fond või teine fond? me ei saa dubleerida, VKE-d on igal pool või taristu, ei, olukord peab olema ka selge ja lahendused peavad olema selged, kui seda ei ole, siis finantsmääruse äh, muutub mõttetuks. üks äh, täiendav mõte, enne kui lõpetan, me oleme hetkel olukorras, kus me loome keerulisemaid olukordi, kui meil praegu on. ühtekuuluvuspoliitika lõhkumine, jagamine mille elemente me üritame teha pärast kaht tuhat kahtekümmend, on see, millega me praegu tegeleme. me räägime lihtsustamisest, aga nüüd hakkame rääkima sellest, milline peadirektoraat või volinik mille eest vastutab ja see on tänane arutelu, mitte eilne. ja lõpetuseks veel ja teiseks see aspiriini küsimus, see ei puuduta mitte eelarvet, vaid küsimus on selles, et me loome usaldusrahastuid, aga usaldusrahastud on mingi, mida eelarves ei ole, mis on eelarvest väljaspool, kui me, me ei äh, lahenda sellega mingeid eelarveprobleeme, paneme asjad lihtsalt äh, usaldusrahastusse, aga see on teine arutelu. küsimus on selles, kuidas me saame selle, mis on usaldusrahastus, panna eelarvesse ja olukorda lihtsustada. ja lihtsalt lõpetuseks, me peame äh, jõudma teatud järeldusteni, finantsmäärusel on vaja konkreetseid järeldusi abisaajateks, miks oleks nii lihtsalt kui võimalik ja meil on vaja selgeid lahendusi, mida, mis fondist on võimalik rahastada, mis olukorras, kui meil neid vahendeid ei ole, siis president ütles, et juhul kui me seda ei ole, siis meie kodanikud ei mõista mitte midagi ja nad ei ole valmis Euroopa raha vastu võtma, kui olukord on liiga keeruline, aitäh. kas te olete üritanud mõista äh, peadirektoraatide organigramme, kui neid vaadata komisjoni puhul, siis ei üllata ju see, milline on meie menetluse keerulikus, äh, keerukus. tegemist on tõesti Herkulese äh, jõupingutusega selleks, et seda muuta tihtipeale tekib küsimusi, me, miks meie organisatsioonid on nii keerulised, sest samas see peegeldab äh, menetluse aspekte ja selle keerukust äh, ja seda, mis toimub komisjoni organisatsiooni sees. tegemist oli väga paljutõotava sõnavõtuga, aitäh, härra Nunes Ferrer! ja, ja anname talle veel sõna selleks, et ta saaks meile soovituse teha, aitäh. Thank you very quickly, I mean as you see it's suur tänu, teen väga lühidalt. me võime nendest rubriikidest rääkida. see on teie otsus. aga ma tahtsin omalt poolt öelda ainult nii palju, et inimesed on keskendunud probleemidele. mina olen üks juhtidest äh, nutikat intelligentsete linnade projektis. ja selgus, et me ei saa nendega tegeleda, sellepärast et need on teise peadirektoraadi all. me teeme veebilehekülge ju ometigi inimeste jaoks väljaspool Euroopat, kas neid huvitab, mis peadirektoraat selle eest vastutab, neid see ei huvita. ja sama puudutab seda ka abisaajate jaoks ühe kontaktpunkti loomist no sind ei saa taotleda, sest läheb maaelu arengu alla, inimestel on suva sellest. Nemad tahavad, et nad saaksid info kätte ühest kohast, tuleb teha koostööd ja peab olema üks plokk. tegemist on reformiga ja me peame liituma nende plokkide lihtsustamise suunas, et me saaksime selle keerukusega äh, integreeritud keerukusega kuidagi toime tulla ja sellepärast tulebki neid kaste kuidagi lihtsustada, see on minu viimane sõnum teile, aitäh. suur tänu. Te ähm, jah, ähm, panite meie fantaasia lendama ja nüüd paar sõna edasi nüüd äh, ka Euroopa ametite seisukoha kohta ja selle kohta, kuidas me tööd jagame, ma tahaksin siin tänada härra Monati, kes ei esen-, esinda mitte EFSA-t, vaid EFSA, vaid hoopis täna siin äh, ametite ja ame-, ähm, võrgustikku suur tänu, austatud parlamendi liikmed, esimehed, kõigepealt suur tänu, et te andsite Euroopa agentuuride ja ametite võrgustikule, keda ma täna siin esindan, võimaluse osaleda ja panustada sellesse töögrupi töösse. ma tahaksin paari sõnaga rääkida sellest, millele ma kavatsen keskenduda, nimelt ähm, ülesannete eksternaliseerimisest ja kulutõhususest, et asi oleks natukene kontekstis nagu te teate, Euroopa ametid panustavad Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgide kõnele, küsib, kas teda on kuulda, on küll kuulda. kaks tuhat kakskümmend strateegia ja Junckeri agenda äh, rakendamisesse selleks, et Euroopa kodanikul oleksid äh, selged äh, et see tooks kasu kodanikele ja ametid ja agentuurid teevad teineteisega oma pädevuste kontekstis väga tihedat koostööd, koordineerivad oma tegevust ja koondavad teaduslikud ja tehnilised teadmised ja ressursid Euroopa Liidu institutsioonidest, liikmesriikide ametkondadest ja ettevõt-, ettevõtlussektorist. ehk teisisõnu, niimoodi ongi tegelikult juba ülesanded eh, eksternaliseeritud ja tulemuseks on see, et Euroopa Liit äh, saab lisa tulu nendest ametitest äh, strateegiliste eesmärkide täitmisel, selleks et äh, tulu kodanikul oleks veelgi suurem. ametid teevad koostööd Euroopa ametite ja agentuuride võrgustiku all. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta ametite eelarve eh, heaks, täitmise heakskiitmise raportis on kirjas, et ametid teevad temaatiliste gruppide kaupa koostööd ja ka teiste eh, ametkondadega sellesama temaatilise grupi lõikes, kus on võimalik. mitte ainult ühtseid teenuseid ja sünergiaid ei looda, vaid ka ühtselt poliitikavaldkondades tehakse rohkem koostööd. Euroopa Liidu ametite peamised eesmärgid ja missioon äh, lähtuvad viiest temaatilisest grupist, e, turvalisus ja julgeolek, julgeoleku ja õigluse ala loomine, kodanike heaolu tõstmine, Euroopa ettevõtete toetamine ja innovatsiooni toetamine ning finantsabi kontroll. nagu te teate, neljakümne nelja detsentraliseeritud ameti eelarve ja ühisettevõtete eelarve on üks koma kaks miljardit, see on äh, vähem kui null koma kaheksakümmend kaks protsenti Euroopa Liidu igasest eelarvest ja meil on umbes viis ja pool tuhat töötajat kokku aastal kaks tuhat kuusteist olnud. tuleksin nüüd ülesannete eksternaliseerimise ja ressursi optimeerimise juurde, komisjoni ettepanek artiklis viiskümmend seitse toob sisse eks-, ülesannete eksternaliseerimise ja see laiendab siis koostöövõimalusi äh, ametitele ja agentuuridele jagatud teenuste puhul. teenuste tasandi kokkulepped, nii nagu artikkel viiskümmend seitse neid ette näeb, mis sõlmitakse Euroopa Liidu institutsioonide või te- ja teiste kogude vahel, peaksid lihtsustama siis äh, e eraldiste lihtsustamist äh, ja eriti halduskoormad äh, teenuste puhul, toodete pakkumise puhul, tööde või hoonete ehitusprojektide puhul. selle ettepaneku kohaselt peaks see kokkulepe tagama ka kulude katmise ühisest äh, katlast. see mittetulundusliku põhimõte, millest me lähtume, kehtib siis ka kulude eh, hüvitise puhul. teenuste ja suutlikkuse jagamine on oluline selleks, et tõhusus kasvaks ja et oleks optimeeritud kõik ressursid, inim- ja rahalised ressursid. ja seega see ressursi ehm, põhisus on mõte, millele võiks rohkem keskenduda. praegune finantseeskiri ei eh, näe ette ressursi jagamist, välja arvatud juhtudel, kui tegemist on kas eh, siseauditiga või ühtse ettevõtmisega ametite ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel, see on üsna piiratud. finantsajaskiri võiks tegelikult eh, rohkemate teenuste jagamist toetada, näiteks eelarvetega seotud IT-vahendid, ettevõtetele pakuvad teenused inimressursi alal või isegi teatud operatiivülesannete puhul. Euroopa ametite võrgustik eh, seega tervitab komisjoni ettepanekut. see avab eh, ametitele võimaluse üldiselt leida tõhusamad lahendused eh, olemasolevate ressursside kasutamiseks, aga vastavalt komisjoni ettepanekule on teenuste jagamine ainult haldussektoris võimalik on räägitud sellest, et seda võiks laiendada ka teistele põhiteenustele. kui me tahame ressurssi kokku hoida, siis äh, tegelikult võiks minna potentsiaalselt kaugemale kui administratiivsed ülesanded. kasutada samasugust koostöövormi, nagu kasutatakse komisjonis, näiteks äh, ameti tegevdirektor võiks delegeerida ühe ülesande teise ametisse, see võiks olla äh, täitsa mõeldav. veelgi enam teenuste kokkulepe puhul on eesmärgiks usaldusväärne finantsjuhtimine, sellega tahetakse saavutada sünergiat ja mastaabisäästu, see on eh, meie jaoks peamine eesmärk, mitte ainult kulude hüvitamine. arvestades aga seda, et ametite töökoorma, töökoorem ainult suureneb ja personali arv väheneb, on meil vaja paindlikumat paindlikkust rohkem. praegu võiks siis muuta praegust finantseeskirja sellest, sellepärast et praegune outsourcing lubatud ainult siis, kui see on vältimatu ja laiendada seda rohkem, eh, kui see vastab finantseeskirjadele teenuste eksternaliseerimine ja outsourcing tegelikult eh, teenivad sama eesmärki, tõhusus ja, ja rentaablus. aga mitte igasugune äh, teenuste väljast sisseostmine või allhange ei pruugi olla äh, edukas ja Kontrollikoda praegu koostab auditit ametite kohta. ja see audit on näidanud, et see on ametitele toonud lisakulu, mis kaugelt ähm, on üle sellest kokku hoiust, mis on saavutatud ja seega on ametid väga mures muudatusettepaneku viiekümne üheksa pärast, kui nähakse ette artikkel kuuskümmend üheksa parandamist määruses, kus äh, ulatusala laiendatakse vastavalt äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võetud, võetud ühislähenemisele, milles leppisid kokku kolm äh, Ähm, institutsiooni on ähm, välisauditi sisse äh, ostmine ette nähtud ühisest ähm, katlast. seega muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, mille kohaselt kõik välisauditi süvendamise aspektid, sealhulgas äh, selle Äh, lahendused peavad jääma Kontrollikoja vastutuse alla. ja ametid äh, saavad aru, et, et Kontrollikoda on seega see, kes rahastab need välisauditid. muidu on ju Kontrollikoja eelarvest osa vaja saata ametitesse. ressursi optimeerimine puudutab ka tulude poolt väga suur osa ametitest on valmis äh, võtma ette tegevusi koostöös teiste Euroopa institutsioonidega, näiteks Euroopa programmid komisjoniga või rahvusvaheliste organisatsioonidega. ametitel peab seega võimalik olla ka eh, grandi kokkulepete kasusaajad, isegi kui nende põhiseaduses ei ole sellist asja eraldi ette nähtud. praegu ei ole võimalik selline koostöö, kui äh, ei ole komisjon andnud selleks eriluba. lihtsustamine ja paindlikkus, ressursi optimeerimine, sellest oleks äh, kasu äh, ka ilmselt selles osas, et vaadatakse üle menetlused, mis on liiga keerulised ja millel ei olnud mingisugust mõtet. nii nagu Kontrollikoda ka juba ütles, tuleks sits-, sihtotstarbeline sisetulu öö, tühistada, igasugused kulud tuleb ex-ante heaks kiita, aga see ei ole riskipõhise lähenemisega kohane. praegune finantsmäärus näeb ette, et deebitsüsteem ainult intressikuludele, kuid peaks olema see tagatud ka teiste kulude puhul, näiteks nagu vee- või telefoni kommunikatsioonikulud. ülevaadatud finantsmääruses on veel üks säte, mida võiks äh, selles osas veelgi lihtsustada. finantseeskirja ülevaatamine on tõesti suurepärane võimalus liikuda kaasaegsema finantseeskirja suunas reegleid lihtsustada ja paindlikkus äh, sisse kirjutada. see on äh, eeltingimuseks äh, tulemuste saavutamisele, optimeerimisele, vastutuskohustuse ja läbipaistvuse tagamisele ja peadirektorite sõnul, kes on valmis ähm, selleks, et nende tööd hinnatakse, ütleksin ma seda, nad suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Monard! praegu pakilisi küsimusi isegi ei ole äh, härra Monardile, Monardile ja seega ma teen ettepaneku, et läheme edasi. kas keegi soovib vahepeal sõna? kui ei, siis ma tervitaksin järgmist kõnelejat, kes räägib siis kodanike kaasatusest Euroopa avaliku halduse instituudist, EIPast, Maastrichtist, Edward Pest on meiega liitunud, palun. suur tänu, esimehed, Euroopa Parlamendi liigid, mul on suur au pakkuda teile omapoolseid mõtteid selles raskes teemas äh, kavandatud teksti kohta Äh, mille suhtes te ei ole veel praegu muudatusettepanekuid kaalunud ja ma loodan, et ma saan teile midagi kasulikku pakkuda. arvestades ajasurvet, ma natuke lühendan oma ettekannet. Äh, mõned on võib-olla üllatunud, kui pakutakse määruses äh, võimaluse kaasata kodanikke Euroopa Liidu eelarvestamise protsessi, kui põhieesmärgiga on seatud lihtsustamine teiste jaoks selline sõnastus äh, võib olla pettumust tekitavalt äh, ebamäärane, kodanikega võib konsulteerida. Äh, kõigil maailmas on aru saadud, et kodanike kaasamine on igati soovitav. Euroopa Liidus on jõudnud üksmeelele, et tuleb rohkem ära teha selle nimel, et kodanikke Euroopa Liidule lähendada ja seetõttu on igati kiidetav, kui räägitakse tugevdada kodanike kaasatust Euroopa Liidu eelarve täitmisesse. kuid need suured ootused ja võib-olla ka kahtlused praegust konteksti arvestades äh, lisaks frustratsioon mõningate teiste ettevõtmistega seoses, mis nägid ette ka Euroopa kodanike kaasamise, äh, soovitavad tegutseda ettevaatlikult. kõigepealt tuleb hoolitseda selle eest, et see, mida, seda, mida lubatakse, ka täidetakse. teiseks, ühiseid jõupingutusi on vaja selleks, et Äh, kodanike kaasamine ja vastavad algatused on mõtestatud ja neid juhitakse korralikult äh, ja äh, tuleb arvestada erinevaid meetodeid, mis võimaldaksid sellist osalust. ja kolmandaks, kuna suurem osa eelarvest täidetakse siseriiklikul, kohalikul ja piirkondlikul tasul, siis ei oleks korralik äh,, ei oleks õige mainida Euroopa Liidu õiguslikku kohustust võib-olla on võimalik seda teksti muuta, eh, et eh, selle motivatsiooni natukene suurendada, et liikmesriigid ja kõik teised üksused, kes eelarvet ellu viivad, soodustavad kodanike kaasamist vastavalt vajadusele. kuid eh, selline sõnastus on igati ka mõtestatud, kui me räägime täpsusest ja kohustustest. võib-olla veelgi tähtsam on see, et on vaja toetada eh, eri tasandite algatusi, mis soodustavad eh, kohapealset kodanike kaasamist ja, eh, ja kohapeal on tõesti kohalik. jah, me oleme paljude linnade kogemustega tuttavad nii Euroopas kui maailmas, mis on tuntud selle poolest, et nad on edukalt kaasavat eelarvestamist rakendanud, kuid Äh, siiski jääb küsimus, kuidas eraldatakse toetusi äh, projektidele väikeses mastaabis kohalikul tasandil. jah, ka Euroopa Liidus on liikmesriikides kogemusi Suurbritannias, Prantsusmaal ja mujal, kui on konsulteeritud kodanikega äh, ähm, ähm, kulutamise läbivaatamise kohta ja mõnikord ka Indias on räägitud kui tundub, et saavutatud konsensus ka äh, kodanike aktiivse kaasamise toetajate seas, kes on väga entusiastlikud, et see põhimõtteliselt jääb äh, kohalikule tasandile peamiselt ja seda tuleks ka selles valguses käsitleda. võib-olla ma lisaksin äh, paar mõtet kavandatud teksti sõnastuse kohta mis aitaksid kaasa sellise toetava mitmepoolse raamistiku loomisele, mis tagaks ka mõtestatud kodanike kaasamise koha peal. kõigepealt äh, positiivsed perspektiivid, edufaktorid, tegurid ja ma meenutan seda uut lõiget, kus räägitakse, kodanikega tuleks konsulteerida Euroopas ja maailmas läbi viidud võrdlevad uuringud viitavad sellele, et selline äh, tulemuslik kaasamine ei tohiks olla ühekordne ettevõtmine. üks põhilisi probleeme on selles, mitte see, kuidas õigesti kõike seda agregeerida, vaid kuidas pikemas perspektiivis välja kujutada arutelude ja äh, aruandluse protsessid, mis tõeks, tooksid kaasa ka sügavama kaasamise. ei tohi unustada ka riske ja ohtusid nii äh, liidu kui ka kohalikul tasandil äh, Nendest on juttu mitmetest uuringutest selle kohta, kuidas Euroopa Liidu rahalisi vahendeid on teatud kontekstis või projektide puhul kasutatud. Eh, on oht, et eh, korraldajad eh, kaaperdavad need projektid, laskuvad lobismi ja rõhutatakse väga õigesti ka vajadust kohalike tegevusrühmade valikul objektiivsete kriteeriumite kasutamist. ohud eksisteerivad kõikidel tasanditel. vähene osalus ja investeeringud nendesse äh, algatustesse võib mõjutada negatiivselt äh, lõpptulemust ja kui oodatud tulemusi ei saavutata, siis on oht, et need lükatakse tagasi kui äh, sümboolse tähendusega võimalused või lihtsalt vormitäide ja seega need ei ole kestlikud ka keskpikas perspektiivis. lõpetuseks uue lõigu äh, sisseviimise ettepanek on selline, millele võib lahendada erineva nurga alt äh,. tuleb vältida ohtu, et ei looda selliseid okstusi, mis ei ole õiged ja mis võivad veelgi süvendada frustratsiooni. võib-olla äh, võiks kaaluda uuesti sõnatamist, et välja kujundada uus lähenemine sellises mitmetahulises raamistikus, mis aitaks parandada olukorda koha peal konsultatsioonid, vaatamata komisjoni suuri, suurtele jõupingustele parema õigusloome paketis ja erinevate programmide juhtimisel, paratamatult toimub äh, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. ja selle ei piirdu ainult üksikute kodanikega. kuidas seda seostada Euroopa Liidu rahastamisega selleks, et saavutada kaasava eelarvestamise teisi eesmärke, näiteks aktiivset kodanikkonda ja äh, osadust Euroopa Liidu raamistikust äh, võib omandada teisi äh, vorme, kuid need jäävad väljaspoole finantsmäärist, määruse raamistikku. suur tänu! suur tänu äh,, doktor Pest. kas on küsimusi talle? praegusel hetkel proua esine, esinaine. küsite, noh? nojah, see on küll nüüd äh, problemaatiline asi. Te ütlesite, kui ma nüüd õigesti aru saan, et äh, kõige parem lahendus oleks see, kui me ka need lõiked maha võtaksime, sest need ei, lõigud maha võtaksime, nad ei too mitte midagi. ja ei ole midagi sinna asemele panna, mis oleks realistlikult ka rah- äh,, rakendatav selleks, et äh, kodanikud äh, saaksid osaleda ja ka huvigrupid, kellel ei ole raha. ma paluksin täpsustust selle kohta. Indeed, a hot topic. tõepoolest, see on väga kuum teema, sest ma arvan, et eh, nagu kodanike algatus on välja toonud ka need ohud, mis seostuvad äh, selle uue lõike mitte kõiki äh,, mitte kõikide aspektide kaasamisega. ma ei kavatse välja pakkuda selle kustutamist, kui aga see on üsna ebamääraselt sõnastatud ja kui sellel ei ole väljaspool määrusi ka toetavad meetmeid, eh, mis aitavad eh, kaasa eh, mõtestatud kodanike kaasamise loomisel võib-olla osa sõnastuse muutmine võiks olla asjakohane, kuid no, küsimus on selles, kuidas seda teemat õigesti käsitleda. Any others? kas on veel sõnasoovijaid, seega põhiküsimus jääb, kuidas äh, anda sellele mõtestatud sisu. väga hea, äh, jätame selle praegu mõtte õhku. ja lähme edasi. huvide konflikt Tšehhi Vabariigist Tšehhi vabaühenduse Good Governance esindaja, esimees härra Lukas Wagenknecht. Eh, dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně a vážení poslanci. Já bych... Suur tänu, austatud eh, proua esimees, eh, härra esimees, rahvasaadikud, mul on väga hea meel selle võimaluse eest esitleda ka meie seisukohta teile, see on äh, väga aktuaalne teema meie jaoks, viimastel aastat, viimastel aegadel on meil tõesti olnud väga palju tegemist selle asjaga. meie seisukoht üldiselt uute reeglite kohta, sellest räägiksin ja siis tooksin mõned konkreetsed näited selle kohta, kuidas meie sellele asjale lähenesime huvide konflikti puhul. ja siis ma tooksin veel ühe konkreetse näite selle kohta, kus Äh, praegune algatus äh, siis on päris hästi välja pakutud ja kus on veel põhjust äh, asju parandada. kõigepealt ma esitaksin ühe retoorilise küsimuse. kuidas me saame huvide konflikti problemaatika lahendada olukorras, kus me ei tea, kes on tegelikult toetuste saaja, see on minu jaoks kõige olulisem küsimus see on küsimus, millega me tõsiselt maadleme, sest et äh, siin on tõesti võimalus äh, kindlasti olemas asju konkreetsemalt äh, kiir-, niimoodi paika panna, et rahad ei jõuaks nende kätte, kellele nad ei kuulu. nüüd räägiksin artiklist viiskümmend üheksa ja kuus viiskümmend seitse minu meelest on positiivne see, kuidas seal on ära defineeritud äh, rakendusstruktuurides huvide konflikte, see on väga positiivne lahendus. sellepärast, et me nüüd teame, mida teha siis, kui ametnikud on kaasatud tulusaajate hulka, seda on lihtsam välja selgitada. aga teisalt arvan ma, et, et võib tekkida see probleem öö, ähm, tegelike kasusaajate puhul, kui me ei tea, kes on lõppkasusaaja tegelik kasusaaja, siis on väga raske öelda, kas on tekkinud huvide konflikt või ei. Need äh, reeglid reguleerivad küll asju tulusaaja tasandil, aga mis, äh, kuidas seda võrrelda nende inimestega, kes istuvad äh, organites või avalikus sektoris? me peame saama infot selle kohta, kes on tegelik kasusaaja ja selles osas ei ole meil väga palju infot. inimesed, kes ei ole ava, kes on ähm, märg, märgitud kasusaajaks ei ole tegelikult lõpp- ja tegelikult kasusaajad ja ma arvan, et see osa ei ole veel piisavalt reguleeritud. nii, nüüd ma öö, äh, lisaksin siia veel paar aspekti. huvide konflikti reguleerimise valdkond see on oluline ka avalike hangete puhul. Äh, praegu on see üsna hästi äh, kirjeldatud ja defineeritud, kuid me tahaksime näha, kuidas see asi hakkab välja nägema tegelikkuses. Äh, aasta lõpus me viisime läbi ühe uuringu, kus me vaatasime läbi seitse piirkondlikku rakenduskava hindasime üle tuhande projekti ja vaatasime täpselt, kes on seal omanikud ja millised need omanikustruktuurid on. ja tegelikult arvud, mis sellest uuringusest välja tulid, olid suhteliselt äh, häirivad. kakskümmend seitse protsenti kasu saanud projektidest, äh, nende omanik oli kas anonüümne või äh, Äh, meie jaoks teadmata, kolmkümmend kaheksa protsenti vahenditest läks siis äh, sellistesse projektidesse, kus lõppkasusaaja ei olnud selge ja minu küsimus on äh, tegelikult selles, et miks see ei tekita küsimusi mitte kelleski Euroopa ega liikmesriigi tasandil. me esitasime sellesisulise küsimuse eelarve peadirektoraadile ja nende vastus, öelgem pehmelt, üllatas mind või jahmatas. Nad ütlesid, et eelarve peadirektoraadil polegi võimalik selgelt välja selgitada, kes on omanik ja omanikustruktuurile keskenduda. Tšehhi Vabariigis ei ole see ka alati seadusest tulenevalt võimalik, äh, näiteks osaühingute puhul. ja minu küsimus on, et äh, kuidas, kuidas siis eelarve peadirektor sellele läheneb? Need lõpptulemused, mille me oleme esitanud, leidsid kajastamist ka selles raportis, mille me saatsime peadirektor, ka eelarve peadirektorile. suurimad probleemid olid eh, siis see, et me võime rääkida tegelikult sellest rihi-, riskist, et me rahastame Euroopa vahenditega terrorismi või eh, varjatult erakondi või, või teised sellised riskid. ja üks probleem tõusetus veel nimelt VKE-de toetamine. Nende puhul on täiesti võimalik, et äh, suured konglomeraadid esitavad ennast VKE-dena, deklareerivad äh, ennast VKE-dena ja uuringu kohaselt äh, on see võimalus täiesti olemas, te võite ise vaadata seda meie koduleheküljel, selle uuringu tulemusi. ja nüüd lubage mul edasi liikuda siseriiklikul tasandil Tšehhi Vabariigis, ma ütlesin, meil on üks tõsine probleem, nimelt meil on uus seadusandlus paigas selles valdkonnas. seadust karmistati, see puudutab just nimelt poliitilist tasandit avalike hangete puhul. nimelt meil on nüüd sellega üks suur raskus, nimelt usaldusfondid on täpselt reguleerimata ja on võimalik varjata ennast nende struktuuride taha. usaldusfondi loomisel Tšehhimaal võib äh, varjata osalust, äh, sellepärast et äh, usaldus, meil on ametlikult uus seadus, küll jah, olemas selle kohta, et on võimalik usaldusfondi juhtkonnalt nõuda infot Ähm, fondi omanike kohta, aga praktilises mõttes ei ole midagi tehtud. ja nüüd äh, mõned näited räägiksin sellest, millised on uue ettepaneku ähm, plussid ja miinused. toon ühe näite, mis on, mis leidis alles viis äh, päeva tagasi. üks ametnik osales ministeeriumis tingimuste loomisel ühe projekti toetamiseks ja see puudutas soolist võrdõiguslikkust. tema naine oli aga ühes nendest organisatsioonidest tegev ja tema esitas viisteist taotlust. aga probleem oli selles, et sellel mehel oli siis ministeeriumil selge juurdepääs infole mis taotlejal oleks olnud kasulik ja see on selge huvide konflikt. Õnneks jõuti sellele kiiresti jälile ja, ja reageeriti. ja selles mõttes see osa on väga hästi äh, defineeritud, kuid viimastel päevadel on äh, tekkinud, äh, muutunud päevakajaliseks veel üks juhtum, nimelt põllumajandussubsiidiumite küsimus. üks tippjuht ühes äh, keemilises põllumajanduskonglomeraatilises, nimetati äh, sellesama ettevõtte kontrollorganisse. ja äh, neid toetusi edastati ka tema äh, ettevõttesse. positiivne selle kõige juures on see, et minu info kohaselt on Euroopa Komisjon selle huvide konflikti paljastanud ja see probleem lahendati, aga selles valdkonnas tehaksin ma teha ühe üldise ettepaneku. meieni jõudnud info kohaselt ütles äh, Euroopa Komisjon, et veamäär on kaks protsenti meil on infot komisjonilt, mille kohaselt Tšehhi Vabariigis oli veamäär teinekord tõstetud projektide puhul suitsa sada protsenti, ma ei ütle, et kas kaks protsenti on õige või vale, aga ma arvan, et need peaksid kehtima kõigi jaoks äh, huvide konfliktide puhul. see on väga oluline, sellepärast et muidu kaotavad Tšehhi kodanikud usalduse mm, suurkonglomeraatide suhtes. ja veel üks näide, see tuli jällegi eile ajakirja, kirjanduses esile, mille kohta tegelikult on varem räägitud väga palju. nimelt praegune finantsminister, rahandusminister aastal kaks tuhat kaheksa sai toetuse ühe wellness äh, rajatise loomiseks ta näitas, et tegemist on väikeettevõttega, aga tegelikult äh, oli tegemist aktsiaseltsiga. see asi on nüüd jõudnud Olafisse ja eile jõudis meieni uut informatsiooni selle kohta. ja nimelt äh, selle kohta, et infot, infoga on manipuleeritud näiteks rahavoogude kohta ja nii edasi. me ei tea, kas tegemist on veel pettusega või ei, me ootame tulemusi, aga ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et oleks väga kena, et kui sellised äh, projekte üldoses auditit koostatakse, oleks ka selge, kes selle auditi läbi viis. meil siis Rahandusministeerium ja nende järeldused olid äh, kahjuks sellised, et ei ole tekkinud vigu. nüüd on aga tulnud välja, et ikkagi probleeme oli ja need probleemid olid väga suured ja tõsised ma arvan, et sellise huvide konflikti kontekstides peaks Euroopa Komisjon viima läbi riskianalüüsi. kas selle viib läbi auditi nüüd siis komisjon või liikmesriigid, ma ei tea probleem, aga selle juhtumi puhul oli see, et rahandusminister äh, oli siis ise äh, toetuste saaja ja samas rahandusminister ja ühtlasi auditi koostaja. Ait-, minu poolt kõik, sest et aeg on läbi, olen valmis vastama küsimustele. Äh, suur tänu, härra Vaagneht, äh, selle nii-öelda äratuskella ees oma esituse abil. proua Holmaial. suur tänu, ma tahtsin esitada ühe lisaküsimuse selle teema kohta, et me ei tea, kes tegelikult on äh, finantstoetuste saajad lõppkokkuvõttes. ma olen üsna üllatunud selle kõige üle. miks? sellepärast, et Euroopa Komisjon on rahapesuvastase võitluse kontekstis ju väga selgelt äh, Äh, võtnud meetmeid selleks, et kõikides valdkondades äh, lõppkasusaajad, isegi kui nad on, kui seal vahepeal on äh, kakskümmend seitse riiulifirmat, leitakse üles, et peab olema selge ja nimeliselt kirjutatud, kes on kasusaaja. ja minu meelest on küll see üllatav, et me anname raha välja, ilma et me teaksime, et kellele. ja see selles mõttes on tõesti külm dušš meie jaoks ja siis veel üks palve, kas te võiksite meile näiteks täpsemalt sellest rääkida? sest et äh, täna küll on väga kummaline äh, pehmelt öeldes, et me ei tea, kel-, et me anname raha välja äh, teadmata kellele. see on ikkagi väga kriitiline punkt kriitilise tähtsusega punkt, kas me rahastame äkki terrorismi või kuritegelikke organisatsioone, me peame küll täpselt teadma, kellele see raha läheb, selleks et tõesti vältida selliseid juhtumeid, nii et selles osas ma oleksin väga tänulik, kui te annaksite meile lisainfot. proua Kressler, ma tahaksin liituda selle sõnavõtuga liikmesriikide ettevõtlusvormides on igasuguseid mudeleid, näiteks kas vaikne aktsionär või anonüümne aktsionär või vaikne osanik või nii edasi. mängivad need inimesed rolli, nagu ma aru saan, tegelikult tegi vea selles osas Tšehhi Vabariigis korraldusasutus et nad neid asju välja ei selgitanud, aga probleem on selles, kui meil on liikmesriikides sellised ettevõtte vormid, mis näevad ette anonüümseks jäämise, siis kuidas komisjon sellele läheneb, näiteks äh, vaikiva osaniku puhul? ja minu küsimus Kontrollikojale oleks sarnane. ma tahaksin teada, kui palju kui palju full-time equivalency teil on ametite auditites sees? kui võimalik, teen ettepaneku sellele küsimusele kohe vastata, enne kui me võtame järgmise küsimuse. It's twelve. kaksteist. Okay, we are getting into something very interesting here it seems. tundub, et asi pakub suurt huvi. proua Aiala, palun Sí, gracias. Sí, en... suur tänu. Äh, rääkides huvide konfliktist, siis proua Holmeier äh, tunneb väga hästi olukorda näiteks volinike seas. kuid huvide konflikt äh, teinekord tähendab Äh, tähendab kutseliste ametnike vahel, huvide konflikti äh, näiteks ametkondade vahel või komisjoni või projektide puhul. ja need äh, elukutselised ametnikud on selline niši kategooria ja neid on väga raske kontrollida selles suhtes, kas on rikutud turvalisuse eeskirju näiteks lennunduses või mitte. selleks on vaja inimest, eh, kes tunneb näiteks lennundusvaldkonda. kuna need on väga spetsialiseeritud tegevusvaldkonnad ja seetõttu, kui on äh, teatud äh, ootusperiood, eksante, eh, ekspost hinnangud, meil on vaja eksperte, kes kontrollivad ülelennuki näiteks. see tegevus peab olema äärmiselt läbipaistev, kuid ka tulemuslik. me peame olema kindlad, et need inimesed on suutelised täitma oma tööülesandeid nendes ametkondades. Nad peavad olema usaldusväärsed selleks, et vältida huvide konflikti. ja loomulikult võib-olla äh, keegi töötab ettevõttes, äh, mis äh, väljastab tegevuslubasid või tunnistusi lennundusettevõtetele. ja kui me räägime huvide konfliktist, siis me peame alati silmas kelme petiseid. kuid sellega kaasnevad ka teised aspektid, näiteks kuidas tagada, et kui on vaja mingeid tunnistusi või tõendeid väljastada, äh, me saaksime kaasata sellesse töösse parimaid professionaale, äh, kes töötaksid ausalt siis institutsioonide või liikmesriikide heaks Äh, kui me räägime sellest, kuidas kodanikud tajuvad nende rahaliste vahendite kasutamist, me räägime sellest, kuidas meie valmistame ette institutsioonides, aga kui me mõtleme selle peale, kuidas kodanikud seda tajuvad, siis me langeme sellesse lõksu äh,, nagu härra Olberg ütles, et me lähtume nagu oma arusaamisest. ma arvan, et me peaksime mõtlema selle peale, et need sektorid on olulised, kui me räägime tööhõivest, haiglatest, VKE-dest, siis me ei tohi unustada, et äh, selle puhul tuleb arvestada ka äh, võrdsuse puudumisega. seetõttu me, me peame olema suutelised ka need ebavõrdsused tuvastama ja tagama nende rahaliste vahendite egalitaarse kasutamise. vastasel juhul äh, kodanikud äh, näevad üha rohkem ebavõrdsust nende fondide kasutamisel. suur tänu. Äh, nüüd me praegu räägime härra Wagenknechti teemast korruptsioon me ei saa lähtuda sellest, et et me välistame täielikult selle võimaluse. kuid ma arvan, et me peame absoluutselt kindlad selles, et me peame andma endast parima, et sulgeda need uksed, mida me saame sulgeda Äh, vastavalt programmile meil peaks olema nüüd äh, küsimuste-vastuste voor, mis pidi algama rohkem kui kümme minutit tagasi, kuid meil on olnud juba teatud äh, mõttevahetust ja see on olnud hea arutelu. ja minu ettepanek on otseselt edasi minna härra Wagneri poolt tõstatatud tundlikest küsimustest kohe komisjoni esindaja sõnavõtule sest äh, ma tahaksin äh, lisada sellesse arutellu ka nõukogu esindaja, kui nõukogu esindajal ei ole midagi selle vastu, sest äh, ka nõukogu osaleb selles finantsmääruse muutmises. meil on natukene juba ajanappus tekkinud ja seetõttu ma teen ettepaneku praegu anda sõna härra Valbrekile ja seejärel härra Wagenknechtile uuesti, sest ma tahaksin kuulda vastuseid, kuidas see on võimalik, kas see tõesti vastab tõele Äh, see on põhitõde, mida minu arvates. suur tänu, esimees, ja ma loodan, et mul tekib võimalus vastata ka teiste sõnavõtjate poolt esitatud küsimustele. nüüd selle viimase arutelu valgusest me peaksime eristama huvide konflikti kuritegelikust tegevusest äh, räägiti tõsistest asjadest, korruptsioonist, rahapesust ja äh, Ähm, taolist liiki kuritegelikust tegevusest, selle, nende suhtes on meil väga selged äh, reeglid, me neid ei talu, need on keelustatud äh, ka eraettevõtjatele, kes saavad Euroopa Liidu rahalisi vahendeid töötajad. Äh, artiklid üks, sada kuus, üksteist äh, finantsmääruses on sellest juttu, kus me võime minna kaugemale selle lõpliku kasusaaja teabest ja äh, Olafi uurimise käigus välja selgitada, kes on tegelikult selle ettevõtmise taga. kui on tegemist kuritegeliku ettevõtmisega, siis vastavalt tekstile, siis me räägime isikutest, kellel on esindusõigus või kes kontrollivad seda ettevõtet. seega ma ei nõustu selle avaldusega, meil on eeskirjad huvide konflikti kohta Äh, mida me püüame ära hoida ning äh, tekkinud olukorda lahendada. sellega tegeleb siseriiklik õigus või ametkondade käitumisjuhendid. ma tahaksin neid kahte asja eraldi hoida, kõigepealt on ennetamise reeglid ja hetkel, kui me saame teada, et tegemist on kuritegelikult ettevõtmisega, siis me suhtume sellesse tõsiselt, uurime seda ja sellised ettevõtjad Äh, kõrvaldatakse Euroopa Liidu rahaliste vahendite saamises kolme, kolmeks aastaks ja liikmesriikides võidakse võtta nad vastutusele, äh, kuna nad on äh, käitunud mitte kooskõlas Euroopa Liidu finantshuvidega. teistel teemadel, kui te lubate, ma võin ka hiljem tagasi nende juurde tulla või jätkan, jätkake. kontrollikoja Äh, sõnavõtu kohta ma tahaksin rõhutada, et me tahame keskenduda aruandluses kahele põhile valdkondale. kõigepealt äh, äh, eelarveprojekti, eelarve täitmine. loomulikult meil on vaja konsolideeritud aruandlust ja me peaksime vältima dubleerimist, seega me oleme teinud ettepaneku sellise integreeritud paketi kohta, millega välditakse dubleerimist ja mis seostab äh, Äh, kõik need erinevad äh, infod, millele teil õigus on. Äh, tulemuslikkus, see on pikem jutt, meil on selleks loostud ekspertide töörühm selleks, et saavutada konsensus erinevate institutsioonide vahel mida me mõtleme väljundite all, need on siis saavutatud tulemused, results, on mõju saajatel performance, need on eksante eesmärgid, edu jälgimine ja saavutatud tulemustest aruandmine. nagu me teame, vastavad raamistikud loodud ja meil on äh, ka otsene seos äh, tulemuslikkusele äh, ka valdkondlikus poliitikas või siis tasu saavutatud tulemuste eest. kuid me soovime, et tulemustest oleks teada, sest see on info, mida me peame saama kuid selleks on vaja poliitilist otsust ja meil ei ole vaja, ei ole vaja täielikult automaatset süsteemi. me arutasime ka tasakaalu äh, toetuste, äh, eelarve tagatiste ja äh, finantseerimisvahendite vahel, need erinevad vormid. lõppeesmärk on lihtsustada nende kasutamist ja soodustada erinevate vahendite kasutamist erinevatel juhtudel. komisjoni jaoks on selge, et äh, hiljutine kriis on juhtinud tähelepanu sellele, et meie eelarve peab olema paindlikum, me oleme esitanud mitmeid äh, ettepanekuid selles valdkonnas kriisijuhtimise kohta. Äh, seega küsimus ei ole mitte kvantiteedis, vaid küsimus selles, mida me võtame ette rahaliste vahenditega, mis meile on eraldatud finantsraamistikus me peame kasutama neid nii efektiivselt kui võimalik, kui me räägime usaldusfondidest, eh, sest nende jaoks meil raha eelarves ei ole ja keegi ei saa väita, et komisjon on kuritarvitanud usaldusfondide loomist. meil on äh, Lüübia jaoks, Süüria jaoks ja Kesk-Aafrika jaoks loodud vastavad usaldusfondid, millega me püüame võidelda rände algpõhjustega Eh, loomulikult me soovime, et neid konflikte seal ei oleks, aga eh, ei saa väita, et komisjon on usaldusfonde kuritarvitanud. me oleme teinud ettepaneku eh, eelarve pädevate asutuste paremaks kaasamiseks sellesse protsessi. finantsmääruse kohta meil on laiem lähenemine, millised saavad olema õigusaktid pärast kaks tuhat kakskümmend aastat härra Nunes esitas väga visionäärse äh, äh, esitlus selle kohta ja ka raportöör ütles seda kõigist, et meil on vaja ühtset reeglistikku ja me teeme aktiivselt tööd selle nimel, et finantsmääruses oleks parim äh, ühtne reeglistik ja tõepoolest, see saab olema, olema meie tööriistakast, mitte midagi muud praegusel hetkel ja me järgmises mitmeaastases finantsraamistikus äh, Äh, võib-olla kaalume järgmisi samme, kuid me ei tohi eh, segamini ajada neid asju. kodanike kaasamine ja esitluses tuli selgelt välja, et sellel on positiivsed pooled ja me peaksime selle nimel edasi töötama ja võib-olla paremini sõnastama selles. Äh, kui me räägime eh, nüüd mm, parem haldustava ja ressursside ühine kasutamine, eh, me tahaksime ühtlustada ja lihtsustada ka komisjoni tegevust, et komisjoni tegevus oleks tulemuslikum, et lihtsustamine ei oleks lihtsalt ettekäändeks teatud piirangute säilitamiseks. me oleme teinud ettepaneku ka omavahel jagada äh, teatud teenuseid ja teha ühistööd teatud arvu teemade äh, raames seda ma tahtsin lisada, võib-olla mu kolleeg tahab lisada omalt poolt EFSi kohta üht-teist. ja need ühiselt hallatavad fondid, mida mitmes sõnavõtus mainiti, nagu Olivier ütles, kahe tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend õigusraamistiku eh, kavatsus oli pakkuda erinevaid äh, vahendeid, mida korraldusasutused saavad kasutada, äh, grandid, toetused, muud finantsvahendid äh, ja õiguslik raamistik pidi olema väga selge ja täiuslik, arvestades teatud kriitikat, mida on esitatud viimasel ajal, et mõned asjad on vajaka jäänud ja me oleme kuulnud neid probleeme ka täna siis komisjon püüdis oma finantsmääruse muutmise ettepanekuga ja äh, vahearuande koostamisega, me ei räägime, ei räägi praegu olukorrast äh, pärast kaks tuhat kakskümmend, vaid muuta äh, seda olukorda sihipäraselt ja kui me räägime EFSI ja ESIFi kombinatsiooni, võiks olla üks, üks lihtsustamiseks võimalikult ja võiks võib-olla muuta atraktiivsemalt EFSI-ga teatud piirkondadele, liikmesriikidele, kus seda kasutatud on praegu vähe. selle protsessi käigus me kuulasime väga tähelepanelikult korraldusasutuste mõtteid, kes on neid ellu viinud ja ka lihtsustamise äh, kõrgetasemelise töörühma mõtteid, mida mainis ka viimane meil ja kui me räägime nüüd valdkondlikest osast ja muudatusest, siis on väga palju täiendatud viiteid ka finantsmäärusele, näiteks ka huvide konflikti kohta. see on kooskõlas meie üldise eesmärgiga muuta see finantsmäärus nii siduvaks ja järjepidevaks kui võimalik. seega me kuulsime komisjoni kokkuvõtet, kuid ma palun teie kannatlikku meelt, enne kui ma annan meie raportöörile lõppsõnaks võimaluse, ma tahaksin uuesti tagasi minna härra Wagneri juurde, sest me lahkume siit viieteist minuti pärast ja siis hakkame mõtlema, et ühelt poolt on väga kindlad reeglid, nagu ühed väidavad ja teised ütlevad, et need reeglid ei ole sugugi veekindlad. kuidas siis mõista seda, mida komisjoni esindaja ütles. kas me peaksime nõudma karmimaid ka praktiliselt rakendatavaid reegleid või kuidas sellest asjast aru saada? suur tänu. ma ei taha teile vastu rääkida eh, selles mõttes, et jah, komisjonil on eh, reeglid eh, paigas, aga neid ei rakendata liikmesriigi tasandil ega ka Euroopa tasandil piisavalt meil eh, tuli paari päevaga välja see asi, et eh, väga suur osa protsent, väga suur osa eh, tegelikest kasusaajatest on meile teadmata. ja me teame seda, et vaadatakse üle ainult veamäärasid, see ei ole mingisugune kontrollimehhanism. sellele me ei saa lootma jääda komisjonile me oleme edastanud oma leiud ja nemad ütlesid, et nemad ei saa mitte midagi teha, aga see ei ole päris nii, ma arvan. kui tahe oleks, siis oleks võimalik ilmselt juba mingisugune metood, meetod välja arendada. ma ei taha siin kritiseerida Euroopa Komisjoni, asi on tegelikult ka paljuski liikmesriikides ja see usaldusfondide asi, see on alati olnud äh, meil probleem, Tšehhimaal seda kasutatakse ära ja on palju rikkumisi, võib-olla see on meie probleem ainult. aga Tšehhi, ma ei tea, kuidas see on ülejäänud Euroopa Liidus, aga see on tõesti nii meil. jah, Olav äh, on äh, uurimisi korraldanud. aga nüüd on aasta möödunud äh, sellest, et sellised kuulujutud tekkisid ja hakati asja uurima, aga mitte mingisugust lahendust veel ei ole, see võtab kõik väga kaua aega me tõesti loodame, et uus direktiiv rakendub, millise kohaselt äh, ei kontrolli komisjon mitte ainult äh, neid tippjuhte, vaid kõiki, kes selle taga on äh, ja siin võib tekkida tõsiseid huvide konflikte. aitäh selle täpsustuse eest ja nüüd saab sõna nõukogu, ma lubasin neile sõna anda ja seega paar minutit hetkeseisust teie perspektiivist suur tänu, esimees, lugupeetud esilane, lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaksin tutvustada, mina olen eh, eelarvest vastutav eh, isik eh, nõukogus hetkel ja praegusel hetkel vaatame me läbi artikli põhjal komisjoni ettepanekut ja hetkel on meil käsil esimene lugemine artiklite põhiselt ja sellele järgneb, järgnevad meiepoolsed et-, muudatusettepanekud äh, komisjoni ettepanekule. me alustasime jaanuari alguses, praegusel hetkel äh, nagu öeldud, siis käsitleme artiklite põhiselt äh, seda dokumenti ja loodetavasti läbirääkimised parlamendiga käivituvad enne meie eesistumist, eesistumise lõppu et selline on meie äh, ettepanek, me plaanime esitada kompromissettepanekud siis tulevastel kuudel. jääme ootama koostööd teiega. nii nagu, kui kaasseadusandjaga ja selline on siis praegune hetkeseis äh, nõukogu eelarvekomisjonis. jah, meil on see eriline võimalus äh, praegusel hetkel ja võib-olla on siis ka teatud küsimusi. meil teid siin näha. millal äh, võiks tulla teie ühisseisukoht, et me ka teaksime? suur tänu, proua Krasla praegusel hetkel koordineerime me kogu tööd ja koostame esimest äh, äh, ploki kompromissettepanekute kohta ja peame vaatama, kuidas siis asjad nõukogus edasi liiguvad ja vaatame detailselt äh, seda dokumenti ja põhimõtteliselt me üritame oma teekaardist lähtuda, mille me koostasime novembrikuus ja mille osas hoidsime sidet ka teie assistentidega eesistumise algfaasis. me üritame lähtuda sellest teekaardist ja loodetavasti, kui tekib teatud viivitusi või kõrvalkaldeid teekaardist, siis anname sellest teile teada, aga loodetavasti peame sellest kinni, aitäh! Excellent. Any suurepärane, kas on veel küsimusi? selle koosoleku alguses alustasime me proua Kreslega, siis ma arvan, et nüüd äh, ta õigluse ja tasakaalu huvides annaksin kõigepealt sõna härra Ashfordile. suur tänu, esimees, ma saan teha väga lühidalt, ma tean, et me oleme juba ajaga üle läinud, aga ma tahaksin meelde tuletada, et kõige selle eesmärgiks oli haldus, bürokraatiat vähendada ja halduskoormust vähendada, parandada veamäära eelarves ja lähtudes tähelepanekust, et on otsene seos äh, keerukuses äh, ja veamäära vahel. samuti, nagu paar korda öeldi, siis puuduta, ei puudu, puudutab see juurdepääsu äh, vahenditele siis kodanike tasandil. meil on olnud äh, mitmeid äh, olulisi punkte, mis on tõstatatud, eriti mis puudutab süsteemi usaldusväärsust, huvide konflikt oli väga põnev ja lisaks sellele mõtlesin ma kodanike kaasatusele, millest me varem rääkisime ja see on, mulle on alati muret teinud see, et mis on seotud Euroopa kodanikega ja eelarvega, et äh, siin ei ole mingit seost. meil on seitsmeaastane eelarve, aga viieaastane parlamendi äh, mandaat, ehk siis äh, vastutus eelarve osas tekitab alati probleeme, see on üks sisene aspekt, mille parlament peab lahendama tegemist on väga keerulise ettepanek, ettevõtmisega ja mitmed tänased sõnavõtud on seda illustreerinud. sooviksin siiralt omalt poolt tänada sõnavõtjaid äh, nende dokumentide eest, minu arvates oli tegemist väga intensiivse ja tänuväärse pärastlõunaga, suur tänu teile kõigile, suur tänu kolleegidele, kes on veel siin vastu pidanud, aitäh teiepoolsete märkuste eest olen tõsise huviga kuulanud teie tähelepanekuid ja enda arvesse võtnud hinge peale. paar Probleme heute auch aufgeworfen, auf den Tisch gelegt und da müssen wir nochmal ran. Äh, suur tänu selle võimaluse eest veel kokku võtta. mõned muudatusettepanekud äh, tulevad ilmselt veel, ma tahaksin tänada kõiki teid selle eest äh, et äh, kõik on mind nii palju aidanud, ma tahaksin ka meie poliitikate osakonda täita, tänada sekretäriaate, tänada ja meie enda assistente, kes on tõesti tööga üle koormatud, äh, ka Richard Ashwordi assistendid. ja me üritame sellest kõigest nüüd äh, võimalikult hea asja Äh, teha ja oleks väga kasulik, kui komisjon võiks meile lisainfot anda näiteks selle mittetulunduslikkuse reegli kohta. selle ähm, üldine tagasilükkamine võib-olla ei ole lahendus, aga meil on vaja otsuse langetamiseks väga konkreetset infot ka sellest, mis praktikas see ähm, tehakse, millised, milline see olukord on, arvestades siis väikes, väiksemaid ettevõtteid ja suuremaid ettevõtteid. jah, ma saan aru, et me peame siin natukene diferentseerima, aga me ei tohi saata välja seda signaali, et Euroopa maksumaksja rahaga keegi teenib tulu. me peame natukene jah, diferentseerima neid asju ilmselt suur tänu kõikidele külla tulijad, tulnutele ja rohkem ma praegu siis sõna ei võtaks um.. suur tänu, proua Kressle. mõned äh, viimased märkused. võimatu on kõike seda kokku võtta, aga tegemist on tõesti väga pika nimekirjaga ja problemaatiliseks muudab selle see, et need teemad, mida me käsitleme, ei ole võrreldavad väga paljudel juhtudel, nad ei ole otseselt võrreldavad, me räägime erinevatest äh, mõõtmetest, kas see puudutab näiteks lihtsustamise põhimõtteid või siis aruandlust või seda ühte lahendust, äh, nii nagu äh, Kontrollikoda sellele viitab, kas tegemist on tulemuspõhise eelarvestamisega, ja kuidas seda kõike arvesse võtta. mittekasumlikkus, äh, sise, usaldusrahastud, äh, paindlikkus, mis äh, on suur asi, mis koosneb väga mitmetest aspektidest, ehk siis meil on siin väga suur asi käsil. nüüd üks lõplik märkus ma pean olema nõus härra, nõustuma härra Nunes äh, Ferreriga, kuigi tema neid sõnu ei kasutanud, aga mina ütleksin julgelt selle välja. me oleme äh, loonud äh, koletise. nii see on. ja suurepärane väljakutse, mis meie ees on, see on, et meie peame selle olukorra lahendama meil on vaja mõningaid asju, meil on vaja, et eurooplased oleksid tähelepanelikud ja huvitatud ja austaks seda, mida me teeme. aga meil on vaja siin ka kodanike kaasatust, me tõesti peame mitte huvide konflikti ainult äh, lahendama, millest me oleme nii palju rääkinud, mis on see tavapärane küsimus, aga paljas mõte sellest, et, et on tõeline pettus, mis leiab aset ilma, et keegi isegi teaks, on samuti see, millega me peame silmitsi seisma. Need on need teemad, mis äh, Euroopa kodanikke tõesti huvitavad, me peame kõiki neid teemasid käsitlema ja nagu ma ütlesin, siis äh, loodetavasti me, mitte ainult meie siin, aga Euroopa Liit tervikuna seda kõike korraldab. suur tänu selle väga viljaka äh, töötoa eest, jätkame tööd ja enne kui te lahkute, siis tuletaksin teile meelde, et juhul, kui teid huvitab eh, ja teil on veel energiat eh, järel, siis kaks korrust allpool, kaks kuu kahes eh, jätkub meil ühiskomisjonide koosolek eelarve Ahveti ja Teve vahel, mis puudutab Euroopa Kestliku Arengu Fondi, veel üks, üks fond, mida me tahame võib-olla luua suur tänu teile ja kena õhtut!